Good morning! tere hommikust, kallid daamid ja härrad, volinik Piibals, kallid külalised! arengukomisjoni nimel tahaksin teid kõiki tervitada eh, siin kuusa, kuulamisel, mis puudutab arenguharidust. mina olen Philip Kašmarek, mina olen Arengukomisjoni liige ning mul on väga hea meel juhatada seda äh, kuulamist äh, koostöös kolleegi äh, härra Noiseriga ning ma loodan, et me kõik naudime täna seda kuulamist. meie kuulamine on jagatud kahte paneeli, esimesel, esimeses paneelis me vaatame, milline on suhe arengu ja arenguhariduse vahel ning teine paneel keskendub Euroopa arenguhariduse poliitika väljatöötamise ettepanekutele iga paneeli lõpus äh, on äh, umbes kakskümmend minutit meil aega selleks, et ähm, läbi viia arvamuste vahetus äh, osalejate, kõnelejate ning kuulajate vahel. ma tahaksin teile meelde tuletada seda ka, et see algatus on seotud fotonäitusega, mille pealkiri on Aafrika-Poola turistide ja vabatahtlike silme läbi globaalharidus, mille on, mis on organiseeritud äh, Ähm, äh, koostöös Poola eesistujaga, eriti äh, Poola äh, riigisekretäriga. Te olete kõik teretulnud selle näituse avamisüritusele, mis toimub täna kell kaheksateist kolmkümmend kolmanda korruse Space baaris. ma tahaksin kogu südamest tervitada ka volinik Piibalksi, kes omalt poolt ütleb mõned sissejuhatavad sõnad Euroopa Komisjoni poliitika ja ähm, ähm, tegevuse kohta arenguhariduse ja äh, Äh, teadlikkuse tõstmise valdkonnas ja si-, siinkohal ma tahaksin mainida kahte olulist äh, algatust, mille komisjon on võtnud. kõigepealt äh, sidusrühma konsultatsiooniprotsess struktureeritud dialoogi algatuse raames, mis võimaldas kaasata väga palju erinevaid sidusrühmi ja osapooli üle kogu maailma selleks, et Äh, nad saaksid panustada tulevasse Euroopa Liidu poolikasse, poliitikasse ning teiseks ähm, arenguhariduse ja to-, teadlikkuse tõstmise äh, Euroopa projekt äh,, mis andis väga olulise analüüsi arenguhariduse kohta meile äh, ning on teinud äh, ka äh, olulisi soovitusi Äh, ma olen täiesti veendunud, et me kuuleme sellest äh, ka äh, pik-, pikemalt täna. nüüd ma annaksin sõna äh, volinik Piibalksile äh,. palun, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud äh, esimees, kallid külalised, daamid ja härrad kõigepealt ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi Arengukomisjoni ning Inimõiguste allkomisjoni selle kuulamise korraldamise eest minul äh, on nüüd teist korda olnud äh, võimalus sellist üritust külastada. Ähm, väga paljud teist olid kohal ka eelmisel, eelmises oktoobrikuus, äh, kui ma rääkisin arenguhariduse ja teadlikkuse tõstmise uuringust. mina olen töötanud õpetaja ja direktorina ning ma olen alati hariduse vallas südamega tööd teinud ja nüüd olen ma haridusvaldkonnast küll väljaspool, aga ma leian, et äh, siiski äh, äh, et minu pühendumus haridusele on väga tugev äh, siiani. mina olen arenguvolinik ning ma usun arengu äh,, haridusse äh, arenguharidus puudutab teadlikkuse tõstmist ning seda, et me saaksime luua olukorra, kus Euroopa avalikkus oleks teadlik arenguküsimustest ning et nad saaksid kaasa aidata eh, globaalsele arengule. meil on vaja seda avalikkuse kaasamist, mitte ainult selleks, et toetada oma arengupoliitikaid ja selle eesmärke, vaid peamiselt selleks, et aidata vormida Euroopa tulevikku ning eh, meie suhet ülejäänud maailmaga. loomulikult äh, mm, ei pea ma siinkohal välja tooma teile arenguhariduse väärtusi Äh, see oleks asjatu, te juba teate seda. mina arvan, et praegu me peaksime keskenduma just sellele, kuidas me saaksime äh, edasi liikuda äh, selleks, et praeguseid edu, edulugusid edasi viia ning puudujääke parandada. ja komisjoni seisukohast tähendab see seda, et me kasutame meie käsutuses olevaid vahendeid, esmajoones seda niinimetatud teadprogrammi, mis puudutab arenguhariduse ja teadlikkuse tõstmise algatust ja me tahame Äh, tervitada äh, teatud liikmesriikide poolt tehtud äh, saavutusi ning julgustada teisi liikmesriike sama teed minema selleks, et arenguharidus muutuks prioriteetsemaks. näiteks vaadakem arenguharidust koolides. kui tuleviku eurooplased tahavad mängida aktiivset rolli homse maailma kujundamisel, peame me aitama neid Ähm, saama äh, globaalseks kodanikuks juba täna ning äh, sellega äh, seoses Euroopa Mm, nõukogu ministrite kogu soovitused, mis puudutavad solidaarsust, äh, on väga tervitatav samm edasi. mul on väga hea meel ka selle üle, et väga paljud uued liikmesriigid, nagu näiteks Portugal äh, või äh, ka näiteks Tšehhi Vabariik, on juba vastu võtnud strateegia arenguhariduse küsimuses. Need strateegiad on enamjaolt Ehm, väga intensiivsete sidusrühmi kaasavate protsesside tulemus riiklikul tasandil, see näitab väga hästi seda, kui eh, elujõuline eh, on Euroopa eh, arenguhariduse kogukond. minu koduriigis Lätis on projekt mida kaasrahastab ka komisjon, on aidanud koolitada õpetajaid ning edendada arenguhariduse tegevusi koolis koolides. see projekt on alus edasiseks tegevuseks koostöös Haridusministeeriumiga Äh, siin pööratakse erilist tähelepanu ähm, õpetajakoolitusele. Rootsis, äh, Eestis, Sloveenias ja äh, Ühendkuningriigis on tegeletud sellega, et kooliõpilaste ja ähm, õpetajate ähm, vahel kontakte luua ning luua kontakte ka Afganistaniga äh, ja selle raames saavad lapsed aru sellest, mida tähendavad aastatuhande arengueesmärgid ning mida need arengueesmärgid tähendavad inimeste jaoks arenguriikides. sellised projektid äh, on investeering tulevikku väga paljud noored kodanikud äh, kes näevad praktilise külje pealt neid asju, äh, on kindlasti sellega seotud ka tulevikus ja sellest kõigest huvitatud tulevikus. ma võin teile ka äh, veelgi rohkem näiteid anda selle kõige kohta, aga ma arvan, et juba need mõned näited, mida ma siin mainisin, näitavad väga selgelt ära seda, mida me saame teha selleks, et arenguharidust äh, elus hoida. ja loomulikult meie töö arenguhariduse valdkonnas ei tohiks ainult koolidega piirduda. teadlikkuse tõstmine Euroopa kodanike hulgas on täpselt sama oluline ja seetõttu me tervitame neid paljusid algatusi, mis on suunatud ka täiskasvanutele. see hõlmab näiteks mm, teaduslikkuse, teadlikkuse tõstmist erinevates küsimustes, nagu näiteks globaalne õiglus, õiglane kaubandus või aastatuhande arengueesmärgid. ma arvan, et et me võime kõikidele nendele algatustele keskenduda ja öelda, et kõik need protsessid äh, annavad tulemusi ja see on üks paljudest põhjusteks, põhjustest, miks komisjon püüab säilitada neid erilisi suhteid, äh, mis ta on välja töötanud kohalike omavalitsuste ja valitsusväliste organisatsioonidega. ma olen täiesti veendunud, et äh, meie töös äh, koos nende partneritega peitub suur lisandväärtus ja seetõttu äh, kahe tuhande neljateistkümnenda, kahekümnenda aasta äh, mitmeaastases finantsperspektiivis olen mina teinud ettepaneku E-, ettepanekuteks, temaatilisteks e, tegevusteks ja kui see kõik heaks kiidetakse, siis e, meie temaatilised tegevused taanduvad kahele programmile, üks puudutab valitsusväliseid organisatsioone ja kohalikke asutusi ning teine on pühendatud globaalsetele väljakutsetele, nagu näiteks toiduga varustamise kindlus, kliimamuutus, asüüliküsimused, investeerimine inimestesse. ma olen teinud ettepaneku ka suurendada valitsusväliste äh, asutustega seotud programmi kahekümne protsendi võrra. komisjon äh, teeb kõik äh, omalt poolt ka teistel suundadel selleks, et edasi liikuda arenguharidus ja teadlikkuse tõstmist puudutav Ehm, programm on üks nendest näidetest. Ehm, see äh, kaasav äh, protsess on juba kaasa toonud äh, muudatusi sellesse, kuidas me oma tööd teeme. me oleme eriti püüdnud ehm, hakata uuesti rõhutama liikmesriikide kaasatust ning me oleme alustanud sellega, et töötada välja raamistik, raamistikke arenguhariduse tegevuste jaoks. see ja eh, tea-, uuringu eh, tulemused on väga olulised ehm, selle aasta oktoobrikuus eh, ja meie tahame rohkem rõhutada Euroopa dimensionaalseid pro-, projekte ning geograafilisust ta-, geograafilist tasakaalu. me tahame tagada vastavuse liikmesriikide poliitikatega ja projektidega Äh, tegemaks tööd äh, formaalhariduse äh, sektoris. sellised algatused ja projektid on paremini defineeritud tulevikus. me tahame sisse viia ka võimaluse toetada suuremaid projekte, mis Äh, omavad eriti tugevat Euroopa dimensiooni. ma olen äh, veendunud ja olen rahul sellega, et see äh, protsess, mida me selle uuringuga alusta-, alustasime, mõjutab tulevikus ka positiivselt meie tööd, meie koostööd nendel küsimustel nendes küsimustes. ma tean, et väga paljud teist äh, olete äh, kaasatud teadusuuringusse ja sellega seotud protsessidesse ja seetõttu ma tahaksin teid tänada. komisjon on pühendunud äh, DEAR äh, uuringu raames äh, tehtavasse töösse ning äh, mitme sidusrühmaga tehtavasse koostöösse. ma ootan põnevusega teie paneeldiskussiooni mm, tulemusi selleks, et vaadata, kuidas saavutada edasist edu arenguhariduse küsimuses. lugupeetud daamid ja härrad, Äh, arenguharidus äh, tasub ennast ära äh, siis, kui need, kes sellesse kaasatud on, kes selle edendamisse kaasatud on, hoolivad sellest piisavalt palju, tagamaks, et nii lapsed kui täiskasvanud sellega vastu võtavad, sellest huvitatud on ning meie ja teised meiesugused äh, peaksid äh, andma äh, lastele ja täiskasvanutele arenguküsimusi puudutavat harit-, haridust, see on ilmselge. haridussüsteemis ei ole praegu kõik täiuslik, aga ma leian, et me oleme teel õiges suunas me oleme valmis ära kuulama teie tagasisidet selle kohta, mis praegu hästi toimib ning selle kohta, kust me saaksime rohkem saavutada ja seda kõike selleks, et oma tööd kiirendada selles valdkonnas. Äh, praegusel ajal on Euroopa kodanikud äh, täiesti iseenesestmõistetavalt mures oma äh, tuleviku pärast. meie pühendumus arengu, haridusse on midagi, mida võib-olla nii hästi ei mõisteta, aga ma usun samas, et meie töö on väga oluline ja me peame veelgi rohkem pingutama selleks, et mitte saavutada ainult üldist toetust arenguküsimustele, vaid et saavutada kodanike kaasatust nende küsimustega tegelemisse. ma arvan, et me saame tões-, tõsiselt mõjutada suhtumist äh, ja inimeste vaateid ja mina teen kõik selleks, et seda saavutada. aga me peame endilt küsima, kas eh, me eh, saavutame selle ülesandega ka edu, kas on midagi enamat, mida me ära saaksime teha, kas on veel võimalusi eh, tagamaks see, et see sõnum, mida me avalikkusele tahame edastada, mõjutab tõesti meie kodanikke ka püsivalt ja need on küsimused, mis peavad meie mõttekäike juhtima arenguharidus on mitmekülgne, see on väga oluline asi. see on mm, üks tegevus, mida Euroopas rahastatakse Euroopa ähm, panustab arenguharidusse, ma usun, et kolmkümmend üks miljonit eurot, mida äh, igal aastal TEOR projekti äh, jaoks antakse, on hästi kasutatud raha. ja nende jaoks, kes ütlevad, et me peaksime selle raha otseselt äh, arenguriikidesse investeerima, ütleksin ma järgmist investeerimine on täpselt see, mida me praegu siin teemegi, me investeerimegi. arenguharidus tähendab seda, et meil on äh, pikaajaline visioon äh, ja äh, see tähendab investeerimist kõikidesse inimestesse, ka siin Euroopas, investeerimine lastesse ja täiskasvanutesse ja me saame neid aidata Mm, seeläbi, et me muudame nad äh, globaliseerunud kodanikeks ning äh, äh, me investeerime oma tegevuste läbi oma kaaskodanikesse ja lisaks ka kodanikesse arenguriikides selleks, et nad saaksid vaesusest välja tõusta. kui see nüüd ei ole õilis eesmärk, siis ma ei tea, milline üks õilis eesmärk välja näeb. Äh, suur aitäh äh, tähelepanu eest äh, ning Kristjan Schmidt, meie direktor, jääb siia terve kuulamise ajaks ning ta kindlasti vastab küsimustele, mis teil võivad tekkida komisjoni poliitikate osas. me hindame arenguharidust väga kõrgelt ning ma arvan, et tegemist on ühe Euroopa Liidu kõige ähm, edukama projektiga arengu küsimustes. aitäh! Thank you very much, Mr Commissioner, for your speech. suur tänu, härra volinik, teie sõnavõtu eest, teie töö eest. muide, meie pealkiri on Mikspärast arengul on vaja eh, haridust ja teie rääkisite, et eh, väga oluline on selle küsimuse lahendamiseks investeerida. tänan teid selle ettepaneku eest, haridus on tõesti lai kontseptsioon, sisaldab ennast mitmeid aspekte, teadlikkuse tõstmist, formaalset ja mitteformaalset haridust, eest seismist, volitusi ja nii edasi. Poola eh, näitetest võin rääkida teile, et me korraldasime globaalhariduse nädala ja äh, seda on korraldatud tegelikult juba aastaid, üle tuhande õpilase on osalenud äh, üritustel koolides ja äh, loomulikult Euroopas on mitmeid erinevaid häid tavasid selleks, et arenguharidust edendada ja seetõttu olemegi kutsunud siia äh, Eh, Euroopa Nõukogu, eh, kodanikuühiskonna esindajad, eh, ülikoolide esindajad selleks, et kuulata ära võimalikult erinevaid arvamusi, kõigepealt tahaksin esimese paneeli raames sõna anda professor Andre Otile, kes töötab Oulu ülikoolis, Susanna Raviškovale, kes töötab Tšehhi Vabariigi välisministeeriumis vastutab arenguküsimuste eest ning äh, ta järg- ja kolmandaks äh, tahaksin sõna anda äh, Dublini ülikooli, City ülikooli lektorile Mattias Fiedlerile. ja pärast sõnavõtte siis korraldame arutelu, palun Is it okay now? Okay, thank you. So ladies and gentlemen. aitäh, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin tänada äh, Arengukomisjoni ja Inimõiguste allkomisjoni võimaluse eest osaleda selles paneelis. endise õpetajana, äh, ma olin õpetaja Brasiilias ja äh, ma tahaksin öelda, et minu kui sisserändaja jaoks ähm, on arenguharidus väga, väga oluline. Äh, nagu siin ähm, äh, juba varem öeldi, olen mina ainukene globaalhariduse professor Euroopas ning see on tõesti väga suur vastutus. ma kasutan siis äh, oma ettekande käigus üsna palju oma märkmeid ja ma viitan ka asjadele, mida nendes märkmetes kirjas ei ole, aga kui teil need märkmed olemas on, siis oleks hea, kui te neile ettekande käigus äh, pilgu peale heidaksite äärmiselt oluline on äh, mõtestada haridust kui midagi sellist, mis võimaldab inimestel äh, globaalselt aktiivsete kodanike kodanikena osaleda keerulistes, mitmekesistes, ebakindlad, ebakindlas ja ebavõrdses globaalses ühiskonnas. haridus peab inimesi kaitsma dogmatismi ja fundalismi eest, fundamentalismi eest, mis võivad põhjustada segadust, pettumust ametlikes poliitilistes protsessides ja suurenenud vägivalda. ja selles mõttes on arenguharidus väga oluline inimarengu seisukohalt, pidades silmas vastastikususe sõltuvuse ja julgeoleku konteksti, teisalt mis puudutab teadmistepõhiseid ühiskondi, siis arenguharidus peab aru saama sellest, et õppijate õppimise, teadmiste ning ühiskonna profiil pidevalt muutub ja seega tuleb pakkuda sobivaid reaktsioone, mis aitaksid inimestel äh, muutuda siis, äh, omandada globaalset mõtte, mõtteviisi ning läheneda siis äh, mitmetest vaatepunktidest pärinevatele seisukohtadele ja oletustele sellisel viisil, et nad saaksid kujundada oma tegevust teadlikul ja eetilisel viisil. nüüd kõneldes strateegiast, siis keskenduksin kolmele asjale. kõigepealt kui oluline on tööpoliitikate harmoniseerimine Euroopas, teiseks vaja on äh, pöörata rohkem tähelepanu eetilisele rahvusvahelisusele ning tuleb keskenduda arenguharidusele ja samuti tuleb toetada õpetajate koolitust. nüüd, kui me kõneleme teie poliitikate harmoniseerimisest Euroopas, siis äh, tuleb tunnustada neid edusamme, mida me siiani oleme juba teinud. tegemist on äh, protsessidega, mis hõlmavad väga paljusid sidusprojekte, need äh, protsessid on olnud väga edukad. Neid on rahastanud Euroopa Komisjon samuti tuleb pöörata tähelepanu poliitikakujundusele, siin juhiksin tähelepanu Portugalile, Tšehhi Vabariigile, Poolale ja ka Soomele poliitika kujutamine, kujundamine on jätkuv dialoog, kus tuleb saavutada konsensus ja eh, konsensus eh, peab olema midagi sellist, mis ei suleks võimalusi edasisteks dialoogideks, kui tingimused muutuvad. Eh, väga oluline on keskenduda ka ajaloolistele paradigmadele, ma räägin nendest natuke põhjalikumalt hiljem ja tuleb aru saada, et ehm, et see arenguharidus on seotud kultuuridevahelise haridusega. ma olen siin viidanud raportile, arenguharidus Watch raportile. selles raportis on ära toodud mitmed erinevad hariduse definitsioonid ning äh, selles raportis on öeldud, et ähm, avalikussuhted ei tähenda äh, arenguharidust, väga oluline on seda meeles pidada ja nüüd, äh, milline on siis minu seisukoht, mina isiklikult defineerin arenguharidust kui midagi, mis on liides iseenda ja teiste vahel ning selles liideses meil on igasugused ettekujutused, mida tuleb siis haridusega seostada see kõik loomulikult toimub globaliseerumise kontekstis ja minu jaoks on globaliseerumine suur katalüsaator, ähm, äh, mis, millega kaasneb tehnoloogiline sidusus, äh, kultuuride hübriidsus ja nõnda edasi niisiis globaalne haridus ja kesk- ja arenguharidus on kogu selle protsessi keskmes ja just sellist liiki hariduses Ehm, me peame keskenduma erinevatele haridussuundadele, mis meil on. näiteks me oleme siin rääkinud haridusest inimõiguste vallas, jätkusuutlikkuse val-, valdkonnas, eetikaalasest haridusest, kultuuride vahelistele suhetele keskenduvast haridusest nüüd millised pädevused ja oskused on kõigi nende asjade keskmes. mina ähm, olen äh, teinud koostööd ähm, ühe Soome agentuuriga, mis on just äh, mobiilsuse vallas tegev ning see globaalne mõtteviis, millele me keskendume, on seotud just nimelt nendiste pädevustega, mis aitaksid õppijatel mõista siis seda keerukust, mis maailmas valitseb. seega inimesed peavad olema teadlikud globaalsetest äh, protsessidest ja nad peaksid äh, suutma toime tulla ka igasuguste kahemõttelisuste, kindlate lahenduste puudumisega. Äh, ja äh, see tähendab, et inimesed peaksid äh, suutma toime tulla asjadega, millest nad võib-olla aru ei saa, nad peaksid olema avatud. nüüd, mis räägib, kui räägime mitmekesisusest, siis inimesed peaksid olema, jällegi olema avatud, valmis lähenema asjadele erinevatest vaatenurkadest, aktsepteerima seda, et inimestel võivad olla vastandlikud seisukohad ning mis puudutab ebavõrdsust, siis siin tuleb pöörata tähelepanu äh, kodanike osalusele, ajaloolistele protsessidele, sotsiaalsele vastutustundele, vastutustundlikele valikutele ja muule sellisele. nüüd, mis puudutab ebavõrdsust ja mitmekesisust ja suhteid nende vahel, siis äh, teeksime ühe harjutuse, mis näitab, Äh, äh, millised on need probleemid, millest selles valdkonnas äh, tavaliselt ei kõnelda ja seda harjutust ma tihti teen konverentsidel või kui ma kõnelen üliõpilastega. ma paluksin inimestel ette kujutada siis maisikoristust. võtke maisitõlvikud varaotsast ära, pange enda ette ja siis ma küsin, kas teie tõlvikud näevad välja sellised Need on sellised äh, maisitõlvikud, mida te näete Ladina-Ameerikas, ähm, aga tavaliselt ähm, inimesed arvavad, et tõlvikud on sellised kollased, mida äh, supermarketites müüakse. Ähm, nii et, et me peame siin kõigepealt äh, pöörama tähelepanu hegemoonia etnotsentrismi küsimustele ja siit on seos siis kultuuride vahelise haridusega, meil on vaja tõesti nendest asjadest rääkida nüüd, äh, mida tähendab rahvusvahelisus solidaarsuse arendamise kontekstis? Äh, keskendume globaalsele eetnik-, eetikale, lähemale siis äh, kaugemale etnotsentrilistest ja paternalistlikest lähenemistest, keskendume vastastikususele ja teadlikkuse ning arengu õpetamisele meil tuleb vabaneda sellisest paternalistlikest ideedest nagu abi ja heategevus ja me peame Äh, tunnustama iga inimolendi väärikust ja panust. Äh, me peame keskenduma inim-, inimese vastutusele ja inimese võimetele. Äh, arenguharidus on midagi, mille raames me peame keskenduma ka rohkem dialoogidele, partnerlustele, koordineeritud jõupingutustele ja tsiteeriksin professor Harika Tuubat, kes öelnud, et korporatsioonid ja institutsioonid loovad siis äh, Äh, workshop'e, kus me saame siis äh, pidada seda dialoogi ja niimoodi äh, luua kaasa tõelist, tõelist teadmi-, edendada tõelist teadmiste loomist ja nüüd, kui kõnelda õpetajate koolitusest, siis mainiksin siin jällegi Soome näidet, tegemist on magistriprogrammiga, mida mina koordineerin Oulus ja me siin pöörame just tähelepanu õpetajate koolitamisele kultuuride vahelise suhtluse varras, vallas meie õppekava äh, rajaneb just äh, sellisele globaalsele mõtteviisile, me pöörame väga suurt tähelepanu eetikale ning äh, keskendume siis sotsiaalsele kultuurile, ajaloolisele ja globaalsele analüüsile. me pöörame tähelepanu globaliseerumisele nii altpoolt kui ka ülevalt poolt, vaatame sotsiaalseid liikumisi, mis on toimunud näiteks Maailma Sotsiaalfoorumi raames me me pöörame tähelepanu eetilistele valikutele, sellele, kuidas inimesed saaksid koos elada kui maailmakodanikud, samuti keskendume mobiilsusele, rahvusvahelistustumisele ja meil tõesti on õpetamine väga tugevalt teadusuuringutega seotud meil on vaja teoreetiliselt, empiiriliselt usaldusväärset eh, metodoloogiat, nii et, et meil on vaja rohkem eh, teadusuuringuid selles valdkonnas ja samuti meie programm eh, keskendub väga palju sektoriülestele partnerlustele, mis toetavad siis neid erinevaid sidusrühmi. me tahame siis viia õpetajad kontakti suurema hulga inimestega ja see oli kõik, mis mul öelda oli, suur aitäh! Uh, suur tänu, järgmine kõneleja on Susanna Hlavitškova Tšehhi Vabariigist, palun Good morning uh,. Let me thank you for this. tere hommikust ja kõigepealt suur tänu selle võimaluse eest äh, tutvustada teile globaalarengu strateegiat Tšehhi Vabariigis siin Euroopa Parlamendi komisjonis äh, ja ka teistele kolleegidele, kes samas valdkonnas töötavad. teema on tõesti väga oluline, meie valitsusele ja Välisministeeriumile, mida mina esindan, ma töötan arengukoostöö ja arenguabi osakonnas ning äh, ma tahaksin teile rääkida äh, mitmest aspektist arenguhariduse strateegia väljatöötamisel Tšehhi Vabariigis, mis on meie eesmärgid, mida me ootame oma strateegialt. sissejuhatuseks tahaksin rääkida natuke Tšehhi Vabariigist pärast seda, kui me ühinesime, ühinesime OECD Euroopa Liiduga, sai Tšehhi Vabariigis doonorriik, abistamaks vaesemaid riike ning äh, niisugust ülesannet dollari ülesannet saab täita ainult siis, kui rahvas toetab valitsust, aga peab ütlema, et võrreldes teiste OECD riikidega on üldine teadlikkus arenguküsimustes Tšehhi Vabariigis siiski suhteliselt madal. Tšehhid on küll üles näidanud solidaarsust humanitaarkriiside puhul äh, erinevate riikidega, aga äh, teadlikkust pikemaajalistest eesmärkidest arengupoliitikas on siiski üsna madal. nüüd äh, nendel põhjustel olemegi otsustanud ja mitte ainult nendel põhjustel oleme otsustanud äh, nimelt me oleme arvestanud Euroopa Liidu soovitusi, oma kogemusi välja töötada selgemad kontseptsioonid äh, koostöös avalikkusega, vabaühendustega. Äh, kogu see töö on meid viinud siis riikliku strateegia väljatöötamiseni. ajastamine oli üsna õige, sest kui me paar aastat tagasi või paar-kolm aastat tagasi alustasime oma tööd, äh, saime me veel hallata neid protsesse läbi Haridusministeeriumi, kus siis valmistati haridusreformi ette laiemas mõttes. lühikese tagasivaatena võib öelda, et meie tööd toetavad vabaühendused juba alates kahe tuhande kolmandast aastast, nendel on ette nähtud ka e-, eelarveline toetus eh, riiklikust eelarvest see hõlmab siis tööd koolides, tööd õpilastega ja avalikkusega üldiselt. sellesse protsessi on kaasatud ka Haridusministeerium. igal aastal muutub äh, selles protsessis osalemine järjest olulisemaks. ja nüüd äh, peab ütlema, et et äh, haridusministeeriumis äh, on ette valmistatud algkooli ja keskkooli programmid arenguhariduse kohta ning tänu sellele on arenguhariduse põhimõtteid ka äh, üldisse poliitikasse rohkem kaasatud. nüüd ähm, me oleme arvestanud ka kahe tuhande viienda aasta kohta, Brüsseli äh, soovitusi, Helsingi arenguhariduse konverentsi soovitusi kahe tuhande seitsmendast aastast ning samuti kolleegide arvamusi, äh, mis siis koostati kahe tuhande kaheksandal aastal Tšehhi Vabariigi kohta. nüüd äh, meie strateegia nägi ette tä-, terminoloogia täpsustamist, erinevate tegijate töö paremat koordineerimist ning põhimõtete levitamist äh, avalikkuses, äh, eelkõige siis äh, õpetajate koolitusasutustes ning haridusasutustes üldiselt. meie põhimõtetega on võimalik tutvuda elektrooniliselt, aga mul on ka paberversioon olemas sellest, olemas sellest äh, meie strateegia jaguneb kaheks, kõigepealt analüütiline osa, kus selgitatakse põhimõtteid, äh, sihtgruppe, äh, protsessis osalejaid ning teine osa siis äh, määratleb täpsemad ülesanded järgmiseks viieks aastaks. lühidalt kõneldes räägiksin, miks me otsustasime kasutada terminit globaalharidus või global education nimelt äh, meie näeme seda terminit kui midagi sellist, mis kirjeldab äh, nähtusi, äh, millest me sooviksime oma strateegias rääkida, millega me sooviksime tegeleda ja seetõttu arutasime terminoloogiat praktikutega ja ekspertidega ja otsustasimegi kasutada oma töös global education terminit. meie Haridusministeeriumi ja Maastrichti deklaratsiooni äh, eesmärgid langevad äh, mitmeti kokku. Äh, töö on suunatud selleks, et konf-, levitada teadmisi konfliktiennetusest, rahu tagamisest, inimõigustest Euroopa Liidu kontekstis, aga ka selleks, et tutvustada mitmekultuurilist haridust üldiselt. nüüd äh, selline haridus on, on üsna üldine, äh, tuleneb konsensusest kõikide osapoolte vahel, kes protsessi on kaasatud ja eh, meie soovime eelkõige, et inimesed mõistaksid, milline on, eh, millised on ühiskonna sarnased jooned arenenud ja arenevates riikides ning samuti me soovime, et, eh, et inimesed tunnetaksid tuntaksid vastutust selle eest, millises maailmas me elame, sest me ise kujundame seda. nüüd äh, väga olulist äh, rolli mängib ka arengu, abiku ja arengukoostöö. aga sellest ma olen juba täpsemalt rääkinud oma strate-, meie strateegiadokumendis. nagu ma rääkisin, me oleme äh, kindlaks määranud sihtrühmad äh, formaalse hariduse süsteemis, mitteformaalse hariduse süsteemis. Ehm, me oleme vaba haridussüsteemile, äh, avalikule süsteemile, riiklikule haridussüsteemile tähelepanu pööranud, meediale e, e, meie strateegias on institutsioonid täpselt määratletud, kindlad, kindlaks on määratud ka erinevate asutuste ülesanded globaalhariduse levitamises ning tahaksin öelda, et meie põhieesmärk kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks on see, et globaalhariduse põhimõtted kaasataks ka elukestvasse haridusse ning Tšehhi Vabariigi haridussüsteemi kõikidesse astmetesse. loodame, et me saavutame selle. tänan! suur tänu ning Mattias Filler on meie kolmas kõneleja, palun! inviting me, a very daunting task with uh... Äh, suur aitäh um, ma tunnen end Usain Boltina, kell muudkui tiksub äh, ja ma kardan liiga vara alustada, <clears throat> aga igal juhul ma Äh, arvan, et kaks eelnevalt kõnelejat ütlesid juba selgelt välja, et siin on erinevaid mõisteid, äh, globaalharidus, globaalõpe, arenguharidus ja nii edasi, ja ma arvan, et arenguharidus äh, on üsna hea mõiste, mida kasutada selgitamaks, mida me teeme, sest et see peegeldab neid arutelusid, mõtteid, mis meil on olnud ja ka poliitikaid äh, Äh, mis äh, selles valdkonnas äh, luuakse. ajalooliselt on arenguharidus midagi, mis on tulnud, arenenud välja arengukoostöö tegevustest, missionärid ja teised on tulnud oma missioonidelt tagasi, mõistes, et väga palju on vaja ära teha, tõsta inimeste teadlikkust selle kohta, mida nad on näinud ja kogenud ja seetõttu arenguharidust määrab suuresti ära see, mis arengukoostöö koostöö vallas tehakse, need arit-, arutelud, mis seal toimuvad, aastatuhande aasta, aasta, aasta, aastatuhande arengu eesmärgid on üks oluline asi, mis siia on kaasatud. me peame ähm, võtma arvesse ka haridusvaldkonnas toimuvaid arutelusid ja arenguid, ähm, aktiivne õpe, metodoodikad, ähm, elukestev õpe ja nii edasi, Äh, need on äh, midagi, mida tuleb kindlasti jälgida äh, ning tuleb vaadata, kuidas oma põhimõtteid siis õpetajakoolituse sisse viia, õppekavadesse sisse viia, ehk siis me teeme oma tööd nende kahe valdkonna piirimail. ja Äh, ma tahaksin öelda ka, et äh, sotsiaalne õiglus, äh, globaalharidus on ka omavahel seotud, Vanessa seletas seda juba ka väga selgelt, me tahame liikuda heategevuslikust mudelist õiguspõhise mudeli juurde ähm, Niisiis, meil ei ole nii-öelda lineaarne arusaam arengust ehk siis eh, nemad arenevad eh, sinna punkti, kus meie oleme ja toimub lineaarne areng siis ühest punktist teise. Eh, olukord on keerulisem ja arenguharidus paneb siis küsimise järgi, küsimus, mm, küsimuse alla selle lineaarse arengu. arenguharidusel on Äh, seoseid äh, kodanikuühiskonnaga, äh, väga paljud inimesed on aktivistid oma kogukondades selles küsimuses, nad seovad omavahel erinevaid rühmi, kogukondi ja näitavad, et mm, kohalikul tasandil tehtu mõjutab ka üleilmset ähm, keskkonda haridusvaldkonnas eh, tähendab see mm, muutuvat õppeprotsessi, kaasavat õppeprotsessi. muutuv õppeprotsess tähendab seda, et praegusel hetkel on midagi valesti ning midagi on vaja muuta eh, ja arenguharidus eh, püüabki leida neid viise, kuidas asju muuta aktiivne üleilmne kodanlus on midagi, millele me keskendume me ei taha äh, inimesi õpetada ainult üleilmsetest äh, asjadest, harida neid sellel teemal, vaid me tahame anda neile äh, võimaluse midagi selles valdkonnas ka ära teha me ei taha ähm, inimestele äh, anda arusaama, et äh, maailmas on asjad halvad, halvasti ja mina midagi teha ei saa äh, selle parandamiseks ja me tahame anda mm, hoopis inimestele võimalused ja oskused midagi ära teha. ma tahaksin mainida nelja aspekti, kõigepealt arenguhariduse väärtused ja ähm, nägemused, väga sageli on aastakümneid olnud vale aru valearusaamad meil ja me tahame neid valearusaami äh, lammutada väärtused, me tahame rõhutada äh, inimeste positiivseid väärtusi äh,, me tahame, et inimesed hooliksid teiste heaolust ja mitte ainult teiste inimeste heaolust, vaid ka planeedi heaolust. Need on äh, kõik sellised äh, väärtused, mis on olulised äh,, teistest hoolimine, empaatiavõime ja nii edasi äh,. lisaks äh, teiste vajaduste ja õiguste austamine on midagi, mis on väga oluline. selleks, et nende väärtustega tööd teha, on vaja teatud mm, oskusi, inimesed peavad olema valmis kriitiliselt mõtlema, nad peavad olema valmis empaatiavõimet üles näitama teiste suhtes. ja see tähendab seda, et tuleb teha tööd ideede küsimuses, teadmiste parandamiseks, siin me ei räägi sellest, et jah, ma saan midagi ära teha, vaid sellest, et, et seda teemat tuleb süga-, sügavuti uurida ja äh, tunda äh, siin on äh, tegemist õppimisega läbi tegude ja siin on tegemist aktiivse kodaniku tegevusega. siin me kaasame nii mõistuse ja südame kui ka käed ja jalad inimestel. Ma tahaksin väga kiiresti rääkida veel arenguvajadustest meil on vaja kaasata kodanikud, eh, eh, kodanikuühiskond, eh, meil on vaja uusi paradigmasid siin valdkonnas. miks on meil vaja avalikkust kaasata? Duncan Green oma raamatus Vaesusest võimuni ütleb, et meil on vaja aktiivseid kodanikke ning tõhusaid toimivaid riike ja arenguharidus püüabki tagada mm, kodanike aktiivsuse Äh, miks avalikkust tuleb kaasata, võib öelda, et jätke asi ekspertide äh, teha, nemad oskavad seda paremini teha, äh, oluline lihtsalt see, et avalikkus meid natukenegi toetaks, aga meil on tegelikult vaja ähm, kodanikud süvitsi kaasata, sellepärast et see annab legitiimsust sellele juurde, mida me teeme. valitsustel, vabaühendustel on vaja legitiimsust oma tegevusele, sellepärast et ähm, tegemist on programmidega, mis puudutavad ju inimesi ja teiseks, meil on vaja kaasatud kodanikke, sellepärast et nemad äh, on määravad aktivistidena, vabatahtlikena, äh, tarbijatena, nemad äh, on määravaks jõuks maailmas, meil on neid vaja see aitab kaasa tuua süsteemseid muudatusi ja seda ei ole võimalik teha ainult ülevalt alla suunal liikudes, see on võimatu. ja seetõttu arenguharidus ongi nii oluline, sellepärast et see tagab ähm, kaasava ja väärtustel põhineva õpiprotsessi, mis toob kaasa ähm, jätkusuutliku kaasatuse eesmärgiga tagada positiivne muutus. Ähm, meil on vaja äh, üleilmset kodanikuühiskonda kaasata, sellepärast et äh, meie ees seisvad väljakutsed on äh, üleilmsed väljakutsed, need väljakutsed, millega me silmitsi seisame, ei puuduta ainult arenguriike või lõunapiirkonda, need on väljakutsed, mis mõjutavad meid kõiki, näiteks kliimamuutus, see ei ole midagi, millega saaks tegeleda või mida saaks lahendada ainult äh, lõunapiirkonnale keskendudes, see tegelikult puudutab meid kõiki. ebavõrdsus äh, nii üleilmsel tasandil kui ka kohalikul tasandil, me peame ka nende väljakutsetega silmitsi seisma ähm, poliitiliste struktuuride muutus, aastatuhande arengu eesmärgid, mm, G kakskümmend, G kakskümmend pluss, me eh, peame eh, olema teadlikud üleilmsetest väljakutsetest ja need väljakutsed vajavad eh, globaalseid lahendusi ja seetõttu me ei saa tulla välja lahendustega, mis on erinevatele piirkondadele suunatud, me peame sellest kaugemale liikuma, edasi liikuma ja seetõttu arenguharidus äh, ja ma olen ka oma viimase slaidi juures peaaegu, ja seetõttu ongi arenguharidus väga oluline siin selles valdkonnas, sellepärast et see ähm, äh, lõhub äh, seda äh, suhet, mis on olnud varem või seda nägemust äh, võimsa doonori ja tänuliku abisaaja vahel. me peame sealt punktist üle saama, sellest arusaamast üle saama. sellest ma juba rääkisin. me räägime siin ka jagatud kohustustest, jagatud tuleviku nimel, selle asemel, et lihtsalt öelda inimestele, millised on nende kohustused. arenguharidus on heaks võimaluseks seda teha, sellepärast et et äh, seda mõjutavad asjad ka väljaspoolt Euroopat, Euroopast, Euroopat. Äh, ma jätan viimase slaidi vahele, sellepärast et siin on ära toodud vaid kolm uut äh, paradigmat, tegelikult nad ei olegi päris uued, igal juhul arenguharidus saab pakkuda midagi kõigi nende paradigmade jaoks. inimõiguste põhine lähenemine on väga oluline, sest see aitab inimestel oma e-, enda arengus midagi ära teha ning arenguharidus saab aidata inimestel teha ära rohkemat kui ainult see põhja-lõunasuunaline mõtlemine. me peame äh, hindama äh, kriitiliselt äh, seda äh,, mis siiani on tehtud, me peame äh, arenguküsimusi ja arenguharingut äh,, me peame arenguküsimusi kriitiliselt hindama ning arenguharidus saab sellele kaasa aidata ma tahaksin lõpetada tsitaadiga Duncan Greenilt äh, tema raamatust äh, Vaesusest võimuni. Äh, ta ütleb, et kahekümne esimese sajandi väljakutse on selline. see sajand on selline, mil inimkond kas vajub põhja või õpib koos ujuma. kui see tõsi on, siis ma arvan, et me peame hakkame, hakkama arutama seda, Ehm, kuidas eh, seda ehm, uppumisstsenaariumi ära hoida, aitäh like! suur aitäh! Ehm, ja nüüd alustame aruteluga, nii et, et teil on võimalus sõna võtta, teha tähelepanekuid, esitada küsimusi. väga palju aega meil selleks aruteluks ei ole, aga proua Keller kõigepealt. suur aitäh! suur aitäh nende väga huvitavate ettekannete eest ma arvan, et need andsid meile ka ülevaate erinevatest vaatenurkadest, näiteks ka sellest, mida, mis on oluline üksikisiku hariduses näiteks. me peame pöörama tähelepanu sellele, kuidas üksikinimene saab äh, omandada uusi oskusi selleks, et sellel äh, sajandil toime tulla, aga ka sellest, mida on vaja ühiskonnal tervikuga tervikuna ning kuidas me arengukoostööd üldse näeme. Äh, nii et, et tegemist on tõesti väga laialdase valdkonnaga ja seda tuleb tunnistada. esimese ettekande kohta äh, tekkis mul küsimus, millele ilmselt on väga raske vastata, arvestades, kui laialdane see teema on. ma tahaksin teada, et kas, äh, kuidas ja kas üldse on võimalik mõõta, kas meie, meie poolt astutud sammud annavad ka mingeid tagajärgi näiteks äh, kui me vaatame, mida te Soomes teete, et kas te olete midagi ka saavutanud, äh, kas äh, ideed on, inimeste ideed on muutunud läbi nende projektide, mis teil on olnud? kas selliste muutuste saavutamine on üldse võimalik, kas selles valdkonnas on mingeid uuringuid tehtud? väga tore oleks ju, saaks õppida sellest, mis on toiminud ja mis ei ole toiminud siis äh, te rääkisite sellest, et meil on vaja äh, globaalset kodanikeühiskonda, sellega ma olen täiesti nõus. aga me oleme juba näinud, äh, kui raske on luua isegi Euroopa kodanikeühiskonda. meil on ametiühing, meil ei ole ametiühinguid, meil on, tähendab, mõningad ametiühingud, mis tegutsevad Euroopa Liidu tasandil, meil on mõningad muud võrgustikud, see juba on samm kuhugi, aga tegemist ei ole veel Euroopa kodanikeühiskonnaga Äh, need teemad, millega vabaühendused ja kodanike ühiskond äh, tegelevad, äh, need on tegelikult teemad, mis tihti seal, mille juured on siiski liikmesriik, nende oma riikides toimuvates aruteludes. sellise, see on tõesti väga keeruline, mitte keegi pole veel suutnud välja mõelda, kuidas luua Euroopa kodanike ühiskonda ja kuidas me siis saame luua veel seda globaalset kodanike ühiskonda ma ei tea, kas äh, keegi teist ähm, oskab seda öelda. et, et mina tahaksin teada, kuidas sellise kodanikuühiskonnani jõuda. aitäh, proua Lõvin järgmisena. aitäh, aitäh kõigile kõnelejatele. väga huvitav oli kuulda äh, teie lähenemist sellele teemale. üks küsimus, mis minul tõstatus, on järgmine need, see glob-, globaalse kodanikuks olemise tunde tekitamine, see on tõesti väga, väga raske. ma arvan, et me kõik oleme teadlikud sellest, kuidas vaesed ja rikkad on omavahel vastastikku seotud, aga mis on see järgmine samm? kas te olete oma haridusprogrammidesse kaasanud ka rahvusvahelised foorumid, kus just neid rahvusvahelisel tasandil otsuseid langetatakse. kuidas me saame midagi muuta? me peaksime ju äh, üritama ka midagi teha äh, kõigis nendes äh, valdkondades, mis ei ole sisuliselt riiklikud, vaid on rahvusvahelised. nii et, et kas te võiksite näiteks öelda, kuidas arenguharidus sellele asjale läheneb, see oleks minu üks küsimus Äh, proua Hlavitškova, teie väga lühidalt vist mainisite äh, ka meedia koolitamist, see on samuti väga huvitav märkus. kuidas aga seda teha? sest et meedia koolitamine tõesti on väga oluline, kui me tahame neid uut teadlikkust levitada ning äh, härra Fiedleri ettekande viimane slaid äratas minus ka huvi Te rääkisite seal abist ja te ütlesite, et me peame äh, arutama abiteemat kriitiliselt. ma olen sellega nõus ning tahaksin teada, äh, või, või, või võib-olla te seletaksite natuke pikemalt, et miks te viimasel slaidil just selle teema tõstatasite, kas on veel küsimusi? kui ei, siis annan võimaluse esinejatele vastata. proua Hlavitškova, palun. jah, ma vastaksin küsimusele, mis eh, puudutas siis meediat ja meedia rolli arenguhariduse protsessis. meie jaoks on see oluline komponent sest me üritasime äh, hõlmata mitte ainult ametlikku haridust, haridusasutusi, vaid püüdsime näha ühiskonda ja avalikkust tervikuna. me püüdsime näha, kuidas äh, parandada siis äh, seda avalikkuse informeerimist maailma asjadest. meie jaoks on meedia oluline partner näiteks äh, Välisministeerium levitab infot välisasjade kohta, aga ülemaailmsed asjad, äh, küsimused arengupoliitika kohta äh, peaksid meedias samuti kajastamist leidma. seetõttu leiame me ning inspiratsiooni me oleme saanud teistelt Euroopa riikidelt, kus on kus selles valdkonnas on palju kaugemale jõutud, näiteks Skandinaavia riikides neil on olemas spetsiaalsed programmid meedia jaoks, ministeeriumidel on äh, siis sellised spetsiaalsed programmid, mille läbi nad näiteks äh, äh, võimaldavad meedia esindajatel külastada arengumaid ja siis sellisel moel levitada infot selle kohta, mis selles konkreetses riigis antud hetkel on juhtumas ja loomulikult äh, üldine strateegia ja kõik need äh, tegevused, mis strateegia alla käivad, äh, see on asi, millega algusest peale tuleb arvestada, aitäh. aitäh, härra Fiedler. globaalse kodanike ühiskonna teemal, jah, loomulikult selle loomine on raske aga põhjus, miks ma sellest kõnelesin ja miks ma arvan, et see on väga oluline, on see, et et see on selline kontseptuaalselt väga väljakutsuv äh, mõiste, mis on suunatud just sellele lõhenemisele meiks ja nendeks, sellepärast et globaalne kodanike ühiskond on just nimelt see, kuhu me lõpuks peame välja jõudma. antud hetkel on see rohkem selline kontseptuaalne mõte aga konkreetseid samme on juba astutud, näiteks ähm, kui vaadata ähm, neid äh, sooprotsesse, siis äh, need protsessid on olnud üsna äh, globaalsed. minu arvates on väga oluline, et meil oleks selline ideaal, mille suunas liikuda aga samas me peame tunnistama, et seda saavutada on tõesti väga raske ning äh, kuna huvid äh, on väga erinevad, äh, nüüd teadlikkuse tõstmine ja siis tege-, tege-, tegude suunas liikumine, arenguhariduses on kogu aeg rõhutatud, et selleks, et teadlikkuselt tegudele üle minna, see on väga oluline. aga selleks Äh, tuleb õppijale ka selgeks teha, milliseid äh, samme ta peab astuma, sest sellepärast äh, tuleb meil jällegi see ülevalt alla lähenemine ja see tegelikult ei too midagi kaasa me peame neile pakkuma võimalusi, kuidas aktiivseks muutuda, kuidas näiteks olla teadlikum oma tarbijaharjumustest, oma elustiilist, kuidas muutuda, kuidas saada vabatahtlikuks. Need on need võimalused, mida koos õppijatega arutatakse, aga lõpuotsuse langetab siiski õppija ja nüüd selle viimase abiteema kohta, ma oleks loomulikult võinud kasutada ükskõik mida, aga minu arvates on väga oluline, et me ei äh, hoiduks kõrvale abiteema arutamisest Eh, praegu me jätame endast mulje, sest kui me jätame mulje, et see teema meid ei huvita, siis me oleme selles valdkonnas juba kaotajaks jäänud. Eh, väga paljud eh, koolitajad toetavad tõhusa abi osutamist, tõhusaid abisüsteeme, aga samuti tunnistatakse, et Äh, nende programmide struktureerimisega äh, on, seondub terve rida väga tõsiseid probleeme ja kui nende probleemidega ei tegelda, siis need probleemid aina kasvavad ja seetõttu ma olengi valinud sellise äh, üsna kriitilise raamatu abi kohta, sest minu arvates selle, selline arutelu on vajalik. aitäh ja proua Andre Oti, aitäh! Äh, lühike märkus ülemaailmse kodanike ühiskonna kohta ma äh, tsiteeriksin ühte Kreeka akadeemikut, kellega ma hiljuti ühel äh, Euroopa identiteemalisel konverentsil kohtusin, see konverents leidis aset möödunud nädalal, ta kõneles Kreeka kriisist, äh, sellest, kuidas tema üliõpilasi mõjutavad, sest nad lähevad saartele tagasi, et seal maad harida, sest nii et, et äh, ta rääkis inimestest, kes toetavad neid uusi liberaalseid poliitikaid ja ka inimestest, kes on uute liberaalsete poliitika äh, vastu ning leiavad, et heaoluriigi juurde tuleb tagasi minna. ja siis ta esitas äh, küsimuse ja ta oli esimene inimene, kes küsis, aga kes selle arve siis kinni maksab, kes maksab selle heaoluriigi kinni ja, ja näitas meile ühte Taani skulptuuri, eh, kus on siis üks eh, väga eh, paks naine, kes on kõhna aafriklase seljas ja ta ütleb, et ma aitan sind nii palju, kui, kui saan, aga me, ma olen valmis tegema ükskõik mida, aga sinu seljast ma maha ei roni. niisiis äh, me peame alati selliseid kontekste silmas pidama, äh, nagu Mattias ütles, meil ei ole võib-olla alati väga palju valikuid, aga me peame tõesti õppima nii-öelda koos ujuma. Äh, ja mis puudutab nüüd seda kodanike ühiskonna loomist, äh, siis asi ei ole ainult selle ühiskonna loomises, vaid ka konkreetsete kontekstidega arvestamises. ja nüüd üks küsimus, mida Matthew mainis, see aruandekohustuslikkus majanduse vallas ma arvan, et meil on siin vaja paradigmade muutust, siiamaani me oleme väärtustanud ainult neid asju, mida me saame kergesti mõõta. praegu on, meil on vaja aga mõõta seda, mida me väärtustame ja see on tõesti väga raske, arvestades neid praeguseid teadusuuringute paradigmasid, mis meil on. näiteks kui vaadata kas või seda mobiilsuse Äh, uuringut, mis meil käimas on, siis me tahame nii majanduslikust kui ka sotsiaalsest aspektist mõõta seda mobiilsust, kas näiteks inimeste saatmine teistesse riikidesse aitab luua globaalset kodanike ühiskonda ja äh, globaalset mõtlemisviisi metodoloogiliselt on need uurimused tõesti väga usaldusväärsed, aga siin on endiselt veel väga palju teoreetilisi probleeme, nii et, et arenguhariduse vallas on meil on vaja väga palju teha veel teadusuuringute edendamiseks, aitäh! suur aitäh selle väga huvitava arutelu eest ja nüüd läheme siis meie tänase kuulamise teise paneeli juurde, mida juhib minu kolleeg härra Noiser. suur aitäh äh,! minu äh, kaasesimees härra Katsmarek ähm, äh, ja ka kõik teised tahaksin teile öelda, et me oleme suutnud väga hästi ajakavast kinni pidada ja väga kerge ei ole ajakavas püsida. nüüd enne, kui me alustame selle teise paneeliga, tahaksin öelda nii palju, et äh, nagu volinik Piibalks, nii ka mina olin varem kooliõpetaja ja koolidirektor ning õpetaja direktorina oli väga tore näha, kuidas noored inimesed äh, tegutsevad selleks, et saavutada paremat maailma. meie teine paneel keskendub siis ähm, Euroopa arenguhariduse äh, poliitika strateegiale. me arutame siin nüüd Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi liikmesriikide ja kodanikuühiskonna organite rolli selles protsessis paneme paika prioriteedid ja mehhanismid, mille abil saaks äh, tõhusamalt tegutseda. me analüüsime äh, olemasolevate strateegiate nõrku ja tugevaid külgi ning tuleme välja mõningate ettepanekutega, kuidas saavutada paremat mõistmist selles vallas, kuidas arenguharidus aitaks meil äh, edendada uut arenguparadigmat, poliitikate sidusust, äh, arengut tõhusust ning inimõiguste põhist lähenemist arengule. samuti loodame äh, saavutada paremat korrelatsiooni Euroopa Komisjoni poliitika ja strateegia vahel äh, Euroopa tasandil ja siis nende samade poliitikate vahel liikmesriikide tasandil ning me pöörame tähelepanu siis äh, just nimelt sellele Euroopa arenguhariduse strateegiale, sest paljudes liikmesriikides sellist strateegiat veel ei olegi ja kõigepealt annaksin sõna Kristof Stanovskile. ja kui võimalik, piirduge kümne minutiga. For... suur tänu selle võimaluse eest rääkida globaalharidusest Poolas. see on lausa Poola ajaloo üks osa, mitte lihtsalt oluline element meie hariduses. kunagi umbes kolmkümmend üks aastat tagasi olime me kõige suuremad protestijad maailmas, ütlesime ei oma valitsusele, tuletan siin meelde Poola dokitöölisi, nende liikumist Solidaarsus. kõigepealt ütlesime ei ja äh, kümme aastat hiljem mõistsime me, et sellest ei piisa, kui me oleme vastu, me peame ka ise vastutama ja siis hakkasime me kohalikul tasandil vastutust endale võtma ja siis äh, mõned aastad hiljem äh, Äh, ühines Poola Euroopa Liiduga ning nüüd oleme me jõudnud juba Euroopa Liidu eesistuja äh, positsioonini ning äh, samas on ka Poolast saanud arengukoostöö üks doonoreid ning Poola on võtnud endale täie vastutuse arengupoliitika eest tegevust nii Euroopa tasandil kui ka eh, maailma mastaabis. see on nagu globaalhariduse lugu, mida ma teile jutustasin, kuid eh, kõige tähtsam on meeles pidada seda, et ei piisa ainult protesteerimisest ja kohalikul tasandil vastutuse ülesnäitamisest, vaid tuleb minna kaugemale olemasolevatest piiridest. kui me nüüd mõtleme milleks üldse meil globaalharidust vaja on, siis Poola puhul on lõppeesmärk kindlasti see, et äh, kodanikke tuleb kaasata, kodanikud peavad olema teadlikud, hästi ettevalmistatud, aktiivsed äh, ja osalema otseselt arengukoostöös loomulikult peaksid nad mõistma eh, suuri globaalseid väljakutseid, neil peaks olema ka eh, ligipääs kvaliteetsele globaalharidusele ja selles mõttes on Poolas väga palju viimastel aastatel muutunud. globaalharidus eh, nagu kodanikuhariduski muudeti vabaühenduste poolt äh, ametliku hariduse üheks osaks, eh, nagu siin ka eelkõnelejad rääkisid, minagi olen olnud õpetaja, eh, kõigepealt rääkisin sellest, et kodanikuõpetus peaks olema osa õppekavast ja nüüd oleme jõudnud selleni, et ka globaalharidus peaks olema osa õppekavast. Poola on suutnud kõigepealt eh, globaalhariduse hari, haridussüsteemi ametlikuks osaks muuta, see on nüüd kõikidel haridustasemetel, hariduse lahutamatu osa ning äh, see, see globaalharidust õpetatakse ka õpetajate koolituses peab ütlema, et äh, see, mis toimub klassiruumis, äh, see leiab edasi ka rakendust ja vabaühendused ei ole sugugi kõrvale jäetud, äh, vabaühenduste õpetajad teevad koostööd ja tahaksin öelda, et olen väga tänulik Mm, sellele ülevaatele, mis meie kohta kolleegid koostasid. Äh, äh, ma räägin siin globaalse hariduse võrgustikust. me oleme tänu sellele suutnud välja töötada ka globaalhariduse võrgustiku õpetajatele. Äh, ja nüüd on ka valitsus vastu võtnud seadusakti, millega muudetakse globaalharidus hariduskava ametlikuks osaks. mõtleme nüüd, kes on põhitegijad selles protsessis, jällegi vabaühendused on protsessi keskmes, aga loomulikult on vaja koostööd kõigi osapooltega, riigi haridusministeeriumiga äh,, Välisministeeriumiga, Kõrgharidus- ja Teadusministeeriumiga. partnerite vahel toimuv dialoog on äh, võtmetähtsusega selleks, et, äh, et meie strateegia välja töötada. väga oluline vahend on ka meie töös Välisministeerium, kes korraldab äh, nii-öelda projekti konkursse koostöös Haridusministeeriumi, Kõrgharidus- ja Teadusministeeriumiga. mis selles olulist on, see puudutab äh, nii õpetajaid, koole kui ka otseselt õpilasi, kuid ka meediat ja vabaühendusi. meedia on kommunikatsiooniprotsessis väga olulisel kohal. meedia vahendab sõnumit ühiskonnale õpetajatele ja eh, tähtis on, et eh, seda, mida, mis maailmas toimub, ka mõistlikul tasandil kajastatakse ühiskonnas. praegusel hetkel siis eh, on haridusministeerium, välisministeerium ja Zagranitsa grupp Poola, Poola Vabaühenduste Koalitsioon kirjutanud alla teineteise mõistmise memorandumile, mis äh, sisaldab ühest küljest globaalhariduse definitsiooni, kuid ka äh, neid suundi, äh, mille alusel siis tuleb tegutseda aga võib ka küsida, mis on vahet Euroopa Liidu arengukoostööl Hiina, Venemaa, Brasiilia, Türgi äh, töös. kas on mingeid erinevusi? mina näen küll, et on. ja üks erinevusi ongi see globaalharidus. mõni päev tagasi alles, lõi Venemaa oma arengukoostöö agentuuri. aga tundes Venemaad, ma ei tea, kui palju nad selles, selles valdkonnas üldse kavatsevad ette võtta. aga meie Euroopas oleme pidevalt selle teemaga tegelenud, see on unikaalne meie jaoks, me usume sellesse, me usume, et me ei pea mitte ainult lõunapoolsetesse riikidesse investeerima ja majanduslikult toetama nende arengut, vaid äh, me mõistame ka, et me peame neid abistama, abistama, andes neile endile, kohalikele kogukondadele volitusi, pädevust ise otsustada oma elu eest. ning äh, et meie arusaam on, et, et arengukoostöö ei puuduta ainult äh, üldist suures plaanis ettevõtlust, vaid me teeme oma tööd inimeste heaks, aga see ei puuduta mitte ainult heategevust või humanitaarabi, vaid äh, arengukoostöö puudutab ka muide Euroopa kodanikutunde kujundamist mõni nädal tagasi saatsin ma volinik Georgievat tema äh, ringkäigul me nägime te-, terve päeva jooksul Euroopa Liidu lippu ainult ühel korral see tähendab, et mujal maailmas ei ole Euroopa Liit nähtav. ja sellepärast meid kritiseeritaksegi, justkui me ei teeks midagi, me ei teeks piisavalt, aga samas visiidi käigus me edastasime oma sõnumeid, kuid me peame ka oma kodanikele eh, teatavaks tegema, eh, millist tööd me teeme ja et see, et selle tööle võivad Euroopa kodanikud olla uhked. mis võiks olla järgmine samm? järgmine samm võiks olla küsimus, kuidas, kas arutada haridusküsimusi liikmesriikide vahel, kas debatt globaalhariduse küsimustes, kodanikuõpetuse küsimustes olla see, teemade ring, kus võiks arutada, millised võiks meie ühised standardid arutada. kui matemaatiliselt ei saa seda väljendada, siis võib-olla saaks seda kuidagi teistmoodi omavahel arutada. ning minu viimane kommentaar, võib-olla peaks leidma võimaluse globaalhariduselt edasi liikuda otsestele tegudele. hetk tagasi rääkisin teile eh, uuenduslikest finantsvahenditest eh, Poola Vabariigis, Tšehhi Vabariigis, Ungaris, see on ühe protsendi seadus. see andab võimaluse maksumaksjale äh, eraldada ühe protsendi oma tuludest oma äranägemise järgi ühiskonna hüvanguks, näiteks äh, abi vajavatele äh, inimestele Tšehhi Vabariigis, Poola humanitaarorganisatsioonidele äh,, organisatsioonidele, kes on vabaühendused, kes on loodud kodanike äh, vaba tahte alusel äh, Eh, organisatsioonidele, kes reaalselt ka arenguabi annavad. tänan. Yes, thank you very much uh,, eh, Miss. suur aitäh teile, härra Stenovski ma tahaksin äh, öelda veel kord seda, et äh, minu jaoks äh, on globaalharidus Euroopa kodanikkonna aluseks ja mina arvan, et seda mm, arvavad ka kõik Euroopa Parlamendi saadikud. Nad peaksid seda tegema ja nüüd ma annan sõna härra Helmut Hartmeierile. suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud daamid ja härrad, mul on väga hea meel kutse üle sellele äh, olulisele kohtumisele, kuulamisele. mul on väga hea meel äh, rääkida pärast oma kolleegi ja sõpra härra Stanovski ning ma edastan teile härra Stanov-, Stanovski äh, omalt poolt äh, edusoovid eesistumiseks äh, ja mul on väga hea meel ka näha seda, et siin saalis on olnud väga palju õpetajaid, mina olen ka õpetajana pikalt töötanud. minu ülesanne on rääkida veidi Äh, sellest, milline võiks olla võimalik strateegia Euroopa äh, arenguhariduse poliitikaks ja mina leian, et on vajadus sellise üle-euroopalise arenguhariduspoliitika järele, äh, mis ja, ja, ja on olemas hea alus juba selleks. hea alus on olemas selleks, et eelmisel aastal viis komisjon läbi uurimise ähm, arenguhariduse ja teadlikkuse tõstmise vallas ning see uuring äh, Äh, annab äh, kaks soovitust, äh, kõigepealt globaalõpe ja ma tahaksin just rõhutada sõna õpe, tegemist peaks olema õppimisvõimalusega ning rõhutati ka eeskõnelemise olulisust. teadlikkuse tõstmine on tähtis, teavitamine on tähtis, aga tegutsemine on täpselt sama tähtis ning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 me peaksime mm, nii mõtlema kui tegutsema. Äh, teine hea alus on äh, see, et äh, kümme aastat tagasi leidis aset suur konverents ja see toimus Maastrichtis Hollandis ja selle korraldas Euroopa Nõukogu ning sellel konverentsil võeti lõpus vastu deklaratsioon ning see deklaratsioon defineerib ära globaalhariduse kui hariduse, mis avab inimestele inimese silmad ja mõtted äh, maailmas toimuvale ning äh, avab tee äh, õiglasema maailma suunas, kus austatakse inimõigusi. me räägime siin väga konkreetsest asjast, mis oleks siis selle strateegia aluseks, mida saab ja peab välja töötama. tegemist on strateegiaga, mis peaks oma sisult põhinema või rajanema distsiplina-, distsipliinide vahelisel lähenemisel äh, ha, ähm, religioone puudutav haridus, rahu puudutav haridus äh, ja nii edasi. Äh, see hõlmab endast erinevaid osapooli ja mul on väga hea meel, et härra Piibalks ütles, et Euroopa strateegia on täienduseks riiklikele strateegiatele, sellepärast et valitsused ja riigi tasandil ähm, osalejad liikmesriikides on ääretult olulise tähtsusega, vabaühenduste tehtav töö on väga olulise tähtsusega lisaks Euroopa ülesele tegevusele selleks, et ähm, koguda kokku Euroopas ähm, saadud kogemused, Äh, oleme äh, meie äh, loonud Gene, Gene võrgustiku, mida siin juba varem ka mainiti, see võrgustik on sõltumatu üle-euroopaline võrgustik, mis hõlmab riiklikke ministeeriume, agentuure ja teisi asutusi, mis vastutavad ähm, globaalhariduse ja õppe rahastamise ja poliitikate väljatöötamise valdkonna eest, seal on nüüd kolmkümmend ähm, äh, osalejat äh, ja äh, esindatud on kakskümmend riigi ning üle saja miljoni euro on eelarve. selle võrgustiku eesmärgiks on lihtsustada äh, rahvusvahelist äh, õpet. Ähm, äh, me tahame jagada välja töötatud strateegiaid, me keskendume kvaliteedile, hindamistegevusele ning oma töö parendamisele. me mm, edendame infovahetust ning me teeme vastastikust hindamist, mis äh, ähm, aitab siis neid riike, kes meilt abi paluvad, äh, kriitiliselt vaadata üle kehtiv olukord äh, ning ähm, aitab äh, parandada globaalhariduse ja arenguhariduse olukorda nende riikides, me oleme seda teinud Küprosel, Hollandis, Soomes, Tšehhi Vabariigis ja ma tean, Slovakkias, aga mujal me tegime sellise vastastikuse hindamisega minu oma koduriigis Austrias ja vastastikuse hindamise üks soovitusi oli see, et äh, koostage riiklik strateegia. Äh, see oli soovitus, mida me ka kuulda võtsime ja äh, Haridusministeeriumi juhtimisel töötasime me välja strateegia globaalhariduse valdkonnas formaalõppe või formaalse hariduse sektoris me tugevdasime globaalhariduse rolli formaalses haridussüsteemis, laiendasime akadeemilisi teadusuuringuid selles vallas ja äh, keskendusime kontseptuaalsele arengule äh, selles valdkonnas me äh, oleme kohe-kohe koostamas sellist strateegiat ka mit-, mitteformaalses äh, õppesektoris, mis puudutab just lapsi äh, ja täiskasvanuid äh, ja see kaasab erinevaid sidusrühmi ühiskonnas. ma ähm, räägin nendest riiklikest kogemustest ainult väga lühidalt, sellepärast et neid on väga palju, mida võiksin teile tutvustada Tšehhi Vabariigis on selline strateegia olemas, Slovakkias on olemas, Hispaanias, Portugalis Äh, ka Soomes on väga huvitav äh, näide selle koha pealt, äh, Iirimaal samuti. Need on vaid mõned näited, mida mainida siinkohal. meil on nende riikide puhul siseriiklikud kogemused äh, mis võiksid äh, olla aluseks Euro-, Euroopa strateegia väljatöötamisele. kuidas sellist üle-euroopalist strateegiat välja töötada? Ähm, mõningad soovitused, äh, mis tulevad meie kogemustest, äh, kõigepealt ma arvan, et on ääretult oluline kaasata tõsiselt kõik olulised osapooled. teiseks tuleks Äh, luua õhustik, kus äh, äh, inimesed tunneksid, et nad on kaasatud ja on oluline teada, kes mida teeb. kolmandaks, kiirustada ei tohi, tuleb võtta piisavalt aega, tuleb mm, strateegia väljatöötamisel panna paika juht, rollikandjad selles protsessis Äh, nendele kontseptsioonidele on mitmed lähenemised, nagu me täna kuulsime, äh, ja seda valdkonda tuleb selgitada, tuleb leida liitlasi väljaspoolt arengusektorit, arenguvaldkonda, äh, selleks et lähenemine oleks tõesti laiapõhjaline. ja lisaks tuleb sellise strat-, strateegia väljatöötamist vaadelda kui äh, jätkuvat ja järjepidevat tööd, mis ei äh, lõpe kunagi, see võib olla ka mõne jaoks negatiivne mõte, aga minu arvates on see positiivne, sest et see on õppimist äh, pidevalt toetav strateegia. ära tuleks kasutada riiklikke poliitikaid, riiklike strateegiate abil saadud kogemusi, tuleb ära kasutada neid vastastikuseid hindamisi, mida ma mainisin, lisaks tuleb ära kasutada uutes liikmesriikides toimunud Ähm, programme, äh, mis on viimastel aastatel tehtud äh, ning äh, Euroopa Komisjoni e uuringus selgunud tuleb samamoodi arvesse võtta mis selles Euroopa strateegias peaks sisalduma? seal peaksid sisalduma selged strateegilised eesmärgid, seal peaks sisalduma prioriteetsete eesmärkide väljatoomine, sest äh, Äh, selle valdkonna kõiki aspekte ei ole võimalik ka korraga kaasata. lisaks sellele peaks see andma lisandväärtust liikmesriikide poolt võetud algatustele. ma tahan rõhutada siin veel korda sellise strateegia vastasnikku täiendavust äh, Euroopa ja kohaliku tasandi vahel. Äh, see peaks tooma kaasa tugevdatud koordineerimise liikmesriikidega selleks, et liikmesriikide ja komisjoni vaheline dialoog saaks edukas olla, see on väga oluline. liikmesriigid ja teised äh, olulised äh, sidusrühmad peaksid kohtuma selle strateegia ettevalmistamiseks. see peaks kaasa tooma tugevdatud äh, üle-euroopalise ja üleilmse partnerluse ja seda siis selleks, et see mm, tegevus oleks tõesti rahvusvaheline ja see peaks tooma kaasa suutlikkuse suurendamise liikmesriikides, eriti just niinimetatud uutes liikmesriikides ja tundub, et ma olen saanud ära öelda kõike, mis mul öelda oli mulle antud kõne jooksul, aitäh teile eh, ning eh, ootan pikisilma arutelu. suur aitäh, härra Hartmaier. ja nüüd äh, ma tahan öelda, et teie sõnavõtt oli tõesti väga selge äh,. ma sain aru Eh, sellest, mida te ütlesite, te ütlesite, et õppimine, analüüsimine ja tegutsemine on kõik väga olulised. nüüd annaksin aga sõna härra Tõnis Huuberile. suur aitäh! ma ei hakka kasutama oma märkmeid, need on kõigile huvitatutele kättesaadavad ja võib-olla keskenduksin hoopis sellele, mida siin on juba öeldud kõigepealt mõned äh, sõnad selle Põhja-Lõuna keskuse kohta, mida kõik võib-olla väga hästi ei tunne. see keskus loodi kakskümmend üks aastat tagasi, siis kui Berliini müür langes. tollal oli Põhja-Lõuna keskuse peamiseks ülesandeks e, edendada ülemaailmset vastastikust sõltuvust ja solidaarsust Euroopa elanike hulgas, hoolitsemaks selle eest, et me ei unustaks ka teisi maailma piirkondi sel ajal, kui vaadati põhiliselt ida suunas. mais kaks tuhat üksteist võeti vastu uus õigusloomealane otsus, mis puudutas Põhja-Lõuna keskust ning selles uues otsuses jällegi rõhutatakse, kuivõrd olulised on keskuse ülesanded. paljud inimesed on meile öelnud, et väga palju on juba ära tehtud ja väga palju tuleb veel teha aga meil on nüüd ka uusi ülesandeid ja ka nendel võiks nüüd mõt-, mõtel, mõtiskleda. selleks uueks ülesandeks on inimõiguste ja demokraatia edendamine väljaspool Euroopat, väljaspool Euroopa piire ning eriti Euroopa naabrus, naaberriikides. ja loomulikult on olemas seos selle uue seadusandliku otsuse ja Araabia kevade vahel huvitav on ka see, et Põhja-Lõuna Keskus ähm, on Euroopa Nõukogu institutsioon, aga sellel on ka väga äh, tugev Euroopa Liidu poolne osalus, nii Euroopa Komisjon kui ka Euroopa Parlament äh, ning viimasel ajal ka äh, regioonide komitee on Põhja-Lõuna Keskuse juhatuse liikmed. nii et, et see on suhteliselt haruldane näide sellest, kus toimub mitte üksnes üsna suur koostöö, vaid ka institutsionaalne koostöö kahe institutsiooni vahel, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu vahel. aga meil on tõesti vaja veel teha edusamme, et see koostöö sujuks. nüüd äh, mõningatest mõtetest, mida tahaksin teiega jagada ning üritan oma mõtetele ka mingit struktuuri anda Äh, Abraham Lincolnil oli tavaks öelda, et kui on vaja otsustada, mida teha, siis peab alati teadma, kust tullakse ja kus ollakse. nii et, et kõigepealt, kust me siis tuleme? palju on juba öeldud, nii et ma võin teha lühidalt ma arvan, et me tuleme ajajärgust, kus meil on kümme aastat toimunud intensiivne töö selleks, et inimeste teadlikkust tõsta ja edendada globaalset haridust Euroopas ja me oleme siin tuginenud siis aastatuhande arengu eesmärkidele. ning ma viitaksin kahele olulisele verstapostile selles töös, mida siin on juba mainitud, sealhulgas ka minu naabri poolt Maastrichti konverentsile kahe tuhande teisel aastal kus võeti vastu tegevuskava kuni aastani kaks tuhat viisteist ning tahaksin viidata ka Euroopa konsensusele arenguhariduse osas. see on siis osaks nendest äh, sidusrühmade, äh, mitmest sidusrühmaga protsessist ning äh, see võimaldab meil siis saavutada konsensuse selles osas, mis on arenguharidus, mida me sooviksime ühiselt teha selleks, et arenguharidust edendada huvitav on see, et kui me küsime endilt, kust me tuleme, siis see pilt on üsnagi keeruline, väga paljud institutsioonid, väga paljud partnerid on selles vallas tegevad. üks väljakutsetest, mis on olnud ühine meie kõigi jaoks, ja ma arvan, et me oleme siin saavutanud üsna häid tulemusi, me oleme nimelt äh, üsna hästi suutnud ühiselt koostööd teha. ma viitasin siin juba Euroopa Liidule ja Euroopa Nõukogule, kes äh, äh, küll ajavad oma asja, aga alati ei tegutse ühiselt ja samuti ka sellele, mis on toimunud liikmesriikides. minu naaber viitas juba sellele, kui oluline on täiendada seda, mida tehakse Euroopa tasandil ja sellega, mida tehakse liikmesriikide tasandil Äh, loomulikult Kene äh, võrgustik on siin väga oluline, aga äh, kodanike ühiskonna roll, minu teine naaber siin juhib ühte väga olulist äh, kodanikeühiskonna platvormi Concord ja ta räägib sellest äh, pisut hiljem. niisiis, äh, üks suur väljakutse on olnud täiendavus ja sünergia ja ma arvan, et me oleme sellel rindel viimase kümne aasta jooksul üsna palju saavutanud. nüüd, kus me siis hetkel oleme? nagu ma juba ütlesin, oleme me jõudnud siis Äh, see, sellesse punkti, et meil ei ole mitte üksnes äh, parem koostöö, vaid me oleme andnud sellele äh, koostööle ka institutsionaalse struktuuri läbi mitmete siduspoolte protsessi ja seda loomulikult toetab ka Euroopa Komisjon. ja selline toetus on kahtlemata väga oluline mitmetes liikmesriikides on hiljuti vastu võetud riiklikud strateegiad, eriti uutes Euroopa Liidu liikmesriikides aga ka Portugalis. muide, ma tahtsin, unustasin öelda, et meie keskus asub ka Lissabonis ning me oleme teinud jõupingutusi just nimelt Euroopa Liidu uute liikmesriikide suunal äh, äh näiteks mitte ainult siis idapoolsetes liikmesriikides, vaid ka Küprosel ja Maltal äh, ning äh, meil on olemas siis selline ühene juhtimisalane kokkulepe, millele on alla kirjutanud Euroopa Komisjon ja ka Põhja-Lõuna Keskus. ja see ühine kokkulepe oli mõeldud perioodiks kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat üksteist, nii et, et praegu on meil siis äh, selle äh, kokkuleppe elluviimise viimane aasta käimas. DEAR uuring on samuti väga oluline saavutus, sellepärast et see võimaldab meil näha, mis on juba saavutatud ning samas äh, annab meile ka soovitusi selles osas, millistele prioriteetidele tulevikus keskenduda. ning lõpetuseks, äh, hiljuti suutsime me vastu võtta ka esimese esimesed Euroopa äh, juriidilised standardid globaalse hariduse osas. Need võeti vastu siis mais kaks tuhat üksteist ning äh, nüüd, äh, kui algab minu viimane ettekandeminut, räägiksin sellest, mida teha. me kõigepealt saame loomulikult äh, tugineda sellele, mida me juba siiamaani oleme saavutanud ja neid saavutusi pole sugugi vähe. teiseks, me peaksime laiendama geograafilist haaret. meil on Euroopa Nõukogu soovitus, mis on edastatud neljakümne seitsmele Euroopa riigile samuti äh, saaksime võtta sihikule naaberriigid, äh, mõned nendest praegu on juba Põhja-Lõuna Keskuse liikmed. kolmandaks, me saaksime jätkata oma jõupingutusi, mida me teeme selleks, et äh, globaalharidus ametliku haridussüsteemi osaks muuta. Poola esindaja siin rääkis olulistest edusammudest, mida selles vallas on tehtud Poolas, aga nagu te teate, Poola äh, ei ole äh, Euroopas ainus riik, meil on väga palju selliseid riike, kus äh, globaalharidus ei ole osa ametlikust haridusest. see tähendab, et me peame tegema palju tõhusamat koostööd haridusministeeriumitega. neljas väga oluline asi on see, et me säilitaksime selle tugeva seose äh, globaalarenguhariduse ja inimõiguste vahel, selline seos on üha olulisem, mitte ainult selleks, et edendada teadlikkust äh, arengu olulisusest, äh, vaid sellepärast, et meil on Euroopas üsna muret tegetav, tekitav olukord, kus sellised äh, radikaalsed poliitilised parteid on üha edukamad. see on veel üks põhjus, miks me peaksime oma jõupingutused seostama kõigi nende jõupingutustega, mida tehakse inimõiguste alase hariduse vallas. ning lõpetuseks, meil on vaja Äh, keskenduda rohkem ka kodanike vastutusele, sellepärast et äh, tuleb äh, rõhuda sellele, et meil ei ole ainult õigused, meil on ka kohustused. meil on kohustused oma ühiskonna ees, meil on kohustused oma planeedi ees, meil on kohustused uute põlvkondade ees. lõpetuseks mainiksin seda, et Põhja-Lõuna Keskus korraldab kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta maikuus Lissabonis üle-euroopalise konverentsi, kuhu kõik sidusrühmade esindajad siis kohale tulevad ja üritame vastu võtta seal tegevuskava siis äh, perioodiks kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat viisteist, aitäh! Thank you very much, Mr Huber. Uh, suur tänu, härra Huber ja viimaseks sooviksime me kuulda millest räägib Rilli Lappalainen, palun. Thank you, Mr Chair and thank you for inviting me also to suur tänu, härra esimees ja suur tänu äh, selle eest, et te kutsusite mind siia, ma esindan arenguorganisatsioonide äh, organisatsiooni Concord, kuhu kuulub üle tuhande kuuesaja organisatsiooni, kuid ma olen ka osaline mitme huvigrupi ühenduses Jean või Gene, millest ka siin räägiti. kõigepealt tahaksin kiirelt rääkida sellest, millised on meie praegused ülesanded, siis räägiksin, miks meil oleks vaja Euroopa Liidu ühist strateegiat ja räägiksin ka oma mõtetest, milline see võiks olla mitu korda on siin juba mainitud äh, Euroopa Nõukogu resolutsiooni arengukoostöö kohta ja arenguhariduse kohta, rõhutades, kui oluline see on. Maastrichti kongressi on mine-, nimetatud mitu korda, see oli väga heaks alguseks äh, mis tõi kokku erinevad tegijad erinevatest valdkondadest, väga hea tegevuskava ka, aga kahjuks ei olnud see poliitiliselt siduv dokument ja see, sellest küsimusest tahaksin ka täna kõnelda. nagu te teate, meil äh, kahe tuhande viiendal aastal siis jõuti arenguhariduse või arengukoostöö ja laiemalt arengukoostöö osas konsensusele, aga ma arvan, et äh, see ei ole piisav, kindlasti on vaja konkreetseid tulemusi just arenguhariduse küsimustes. kahe tuhande kuuendal aastal Soome eesistumise ajal loodi Helsingi arengukoostöö konverentsil võrgustik sellele aitas kaasa arenguvolinik Louis Michel, sellele järgnes konverents Lissabonis. konverentsil on välja äh, toodud äh, arenguhariduse põhijooned, samuti erinevate tegijate vastutus. arengukoostöö või arenguhariduse koostöö koostöö või konsensus ühendab nii vabaühendusi kui ministeeriume, samuti OECD-d, Euroopa Nõukogu, kodanikuühiskonna platvorme. sellele on viidatud kui meie valdkonna põhidokumendile, kuid jällegi oli probleem selles, et see konsensus iseenesest ei olnud poliitiliselt siduv paralleelselt selle tööga on ka Euroopa Parlament mitmeid resolutsioone vastu võtnud, soovitusi andnud, jällegi väga hea sõnastus dokumentides, mis puudutab siis arenguharidust Euroopa Komisjoni on nimetatud ka täna mitu korda. komisjon on rahastanud arenguhariduse programm kümne aasta jooksul, nüüd on äh, koostatud äh, ülevaade struktureeritud dialoogi protsessist ja nagu te näete, äh, seal on väga selgelt välja toodud põhjused, miks arenguharidus tähtis on, kuid meil ikka ei ole veel Euroopa Liidu strateegiat ja ma tahaksin selgitada, miks meil oleks vaja ühist strateegiat. kõigepealt on meil vaja kontseptuaalset selgust, nii nagu ka minu kõik kolleegid on nimetanud äh, oma sõnavõttudes. avalikussuhteid võiks kindlasti kas-, pidada osaks äh, arenguharidusest, äh, mõni aasta tagasi oli see loomulik, kuid tänaseks on selgeks saanud, et avalikussuhete korraldamine ja heategevus ei hõlma kogu arenguharidust, maailmakodanik arengu äh, põhimõtted, arenguharidus puudutavad äh, ülemaailmseid ähm, tegevusi ning äh, teiseks on meil vaja ka, et institutsioonid tunnistavad ametlikult arenguharidust kui poliitikavaldkonda selleks, et seda eh, ka pikemas perspektiivis arendada, et leida eh, organisatsioonilisi vorme ja, ja finantseerimisvõimalusi pikemas perspektiivis ning eh, kui tulevikku vaadata, arvestades meie uut finantsperspektiivi, on meil vaja sellist strateegiat, mis võimaldab Euroopa Komisjonil ja Euroopa Liidul äh, tervikuna äh, visandada arenguhariduse tegevuse pikemas perspektiivis, see tähendab laiemalt kui iga-aastased tegevuskavad, kus siis tõesti oleks räägitud ka areng, arenguharidusest, selle rahastamisest, meil on vaja sünergiat, koostööd erinevate tegijate vahel. Europeid eesmärk number kaks räägib kõige olulisematest finantseerimisallikatest arenguharidusele, kui strateegia peaks minema kaugemale mõeldes erinevate äh, programmide kaudu arenguhariduse elluviimisele, näiteks Euroopa Komisjoni erinevate peadirektoraatide kaudu. tähtis on, et Euroopa komisjoni rolli täpsemalt määratletakse, aga samuti määratletakse tema suh-, suhestumist teiste organisatsioonide erinevate mm, vabaühendustega ning lõpuks Euroopa Liidu strateegia ja tegevuskavad võimaldaksid süstemaat-, süstemaatiliselt ka hinnata äh, õppimis, õp-, õp-, õpitegevust, äh, meie töö kvaliteeti. me usume, et äh, hea alus strateegia loomiseks oleks Euroopa arenguhariduse konsensus kui dokument, see on alusdokument, milles on üldiselt, üldine kokkulepe saavutatud, see sisaldab ka eh, üldisi väärtusi, sellele tuginedes eh, tuleks arvestada ka komisjoni TIE uuringut, eh, ja TIE tegevust üldiselt strateegia peaks sisaldama Euroopa Liidu arenguhariduse üldstrateegiat ning samas äh, täpsustama, millised on konkreetsed eesmärgid, aitama kaasa sidususe ja parema koordinatsiooni saavutamisele, nii et erinevad organisatsioonid, liikme, liikmesriigid paremini oma koostööd äh, organiseeriksid, arvestades äh, globaalset perspektiivi, kaasates ka äh, väljaspool Euroopa Liitu asuvaid tegijaid ning organisatsioone, et teadlikkust tõsta ning samuti oleks nimetada ära Euroopa Komisjoni grantide mehhanismid, kaasa arvatud minigrantid või nimetatud väikesed toetused vahendeid arenguhariduse edendamiseks. samuti ma tahaksin räägin sellest praegusest spetsiifilisest olukorrast, nimelt Concordi, Concord kui organisatsioon on oma ettepanekud teinud eh, globaalhariduse toetamiseks hetkel, kui töötatakse välja uut finantsperspektiivi, meil on vaja mõelda võimekuste tõstmisele, ühisele õppimisele, kampaaniatele. Mattias nimetas siin ka äh, vajadust kõnelda globaalsest kodanikuühiskonnast. niisugune strateegia, mis tugineks Euroopa Komisjoni ettepanekutele, mis tehakse siis äh, teatiste kaudu ja mida toetab ka nõukogu ja Euroopa Parlament, oleks nagu äh, oluline verstapost Euroopa Liidu arengupoliitikas. ja tulen nüüd tagasi selle juurde, et meil juba on väga palju häid otsuseid ja soovitusi, ainus asi tõesti, mis meil puudub, on poliitiliselt siduv dokument. suur tänu teile! Thank you very much, Mrs uh, Lapala. suur aitäh teile, proua Lapalainen. enne kui ma teile sõna annan, äh, paluksin sõna võtta komisjonil, teil on viis minutit. suur aitäh, mina olen äh, Kristjan Schmidt ähm, ja minul on kolm kommentaari, kõigepealt mis puudutab strateegiat ja siis seda, mis ähm, Ehm, sõnavõttudest esile kerkis, mis puudutab nüüd seda strateegiat, eh, siis eh, volinik Piibalks ütles, et ta on pühendunud sellele, et eh, kodanikud oleksid teavitatud sellest, mis maailmas toimub. me tahame viia arenguhariduse prioriteetseks teemaks, eriti meie ettepaneku kontekstis järgneva finantsperspektiivi osas. me tahame parandada koostööd kohalike omavalitsuste ja asutuste vahel ja me tahame selleks eesmärgiks kakskümmend protsenti rohkem raha anda. teiseks, mis puudutab äh, strateegiat äh, ning ähm, abi andmise protsessi, siis äh, nagu äh, volinik Kaiva mainis äh,, oktoobris äh, toimub oluline sündmus äh,, me mm, kuulutame välja hanke äh,, mis peaks andma suurema mõju ja vähendama fragmenteeritust äh, ning äh, Äh, äh, me tahame siis oktoobris ettepanekuid saada selle pro-, projekti raames. ja ma arvan, et härra Hartmaien äh, väga hästi tõi esile ka kõik olulise meie jaoks eh, side ametliku hariduse vahel eh, ja mitteametliku hariduse vahel. me tahame kaasata arenguhariduse ametlikesse õppekavadesse, formaalsetesse õppekavadesse. viimane kõneleja mainis seda, et me peame eh, aitama saada kasu ka neil, kes reaalselt kogemusi ellu rakendavad selles sellest, äh, mis varem on tehtud ja, ja mis varem tehtust on õpitud. Äh, me äh, tahame sellele kaasa aidata, korraldame selleks tõenäoliselt konverentsi, et osapooled teineteisest õppida saaksid. kolmandaks, mis puudutab seda nii-öelda hanget või seda, mida me oktoobris tahame teha, siis me tahame selle projektiga hõlmata kogu Euroopa Liitu ja mitte ainult mõningaid liikmesriike ja neljandaks, nagu alati, siis me Äh, tahame saavutada rohkem lisandväärtust ja tagada, et need tegevused, mida me rahastame, äh, annaksid tõesti äh, üle-euroopaliselt lisandväärtust ja annaksid inimestele teada sellest, mida Euroopa oma poliitikate raames tea, teeb Äh, proua Keller siin äh, mainis mõjuküsimust ja see on viies asi, millele me kindlasti tähelepanu pöörame. Äh, hariduse mõju on muidugi keeruline mõõta, sellepärast et hariduse mõju avan-, avaldub pika perioodi vältel, aga seda võib püüda teha, seda saab teha Eurobaromeetri vahenditega, võib vaadata seda, kas Euroopa kodanike ähm, suhtumine arengukoostöösse on paranenud ja on paranemas aastate vältel Äh, me oleme teinud juba Eurobaromeetri uuringuid ja siiani on tulemused olnud positiivsed, muidugi on keeruline öelda, ähm, äh, kas ainult see on neid positiivseid arenguid kaasa toonud ja mida meie teeme, sest et äh, siin on kindlasti ka muid faktoreid mõju, mõjutamas seda protsessi. aga siiski ja ma lõpetan kommentaariga sisu küsimuse osas, milline peaks olema arenguhariduse sisu kui selline. me oleme väga hoolikalt kuulanud seda, mis siin öeldi ja peaaegu kõik on öelnud, et eh, me ei peaks piirduma ainult nii-öelda heategevusega ja komisjon on sellega vägagi nõus. Eh, me leiame, et suhe eh, võimsa andja ja tänuväärse vastuvõtja vahel ei ole kõige parem lahendus ja Äh, varsti välja antavas äh, arenguhariduse ähm, teatises äh, me räägime ka sellest teemat, sellepärast et ähm, väga sageli ei ole abiandjad alati väga suured ja võimsad ja väga sageli tänapäeval ei ole ka abisaajad enam väga tänulikud. niisiis ähm, heategevus ei ole see, millega me piirduda saame ja millega me rahul olla saame. mulle meeldis ähm, siin välja käidud definitsioon, äh, millega öeldi, et äh, globaalharidusega äh, tahetakse luua maailm, kus inimesed saaksid väärikalt elada ja seda mainis proua Hlavitškova. ma arvan, et on oluline öelda noortele, et Äh, maailmas on asjad halvasti, me peame äh, midagi ette võtma, et olukorda parandada, äh, niisiis palju edu õpetajatele, kes seda kõike tegema peavad. ja nüüd ma jõuan kolmanda sisudimensiooni juurde, me püüame anda inimestele oskused selleks, et Ähm, üleilmses maailmas äh, hakkama saada, me anname teile oskused ähm, turistidena tegutseda, mm, tarbijatena tegutseda, kodanikena, maksumaksjatena tegutseda, ettevõtjatena tegutseda, äh, kes näiteks äh, erasektoris töötavad. Teie olete globaalmajanduse osa ning me loodame, et te olete eurooplased, kes suudavad kaasavat majanduskasvu tagada. ja sellega ma jõuangi oma sõnavõtu lõpuni, sellepärast et kaasav majanduskasv on äh, majanduskoostööpoliitika osa Äh, millega härra Piibaks varsti välja tuleb, siis need on siis äh, äh, need oskused, mis peavad kogu selle sisu osaks olema. sellega ma siin nüüd lõpetan ja tahan tänada parlamenti selle kuulamise organiseerimise eest. ma tahan teile kinnitada, et meie jaoks on tegemist väga olulise teemaga, me oleme ära kuulanud kõik siin avaldatud arvamused ning me lähinädalatel ja kuudel kindlasti tegutseme ja liigume edasi selles valdkonnas omalt poolt, aitäh! suur aitäh, härra Schmidt! suur aitäh eh, selle eest, et tutvustasite Euroopa Komisjoni seisukohti. nüüd annaksin sõna aga meie komisjoni liikmetele ja me võiksime need küsimused kokku võtta ja tähelepanekud ja siis kuulata eh, ära ka lõpuks eh, esinejate vastused ja kõigepealt, kõigepealt proua Keller. aitäh, me kuulsime paljude riiklike agentuuride esindajatelt, kuidas asjad on korraldatud nende riikides ja seda kõike on väga tore kuulda. Te kõik mainisite vastastikuseid eksperthindamisi, mida eh, te teete ja mina tahaksin teada, millist, mis nendest hindamistest välja tuli millised on äh, need asjad, mis võib-olla teie riigis toimivad hästi ja mida on jällegi on teiste riikide poolt kritiseeritud, nii et, et äh, millised on teie järeldused, millised olid need õppetunnid, mida te sellest vastastikusest eksperthindamisest äh, saite, seda oleks tõesti huvitav teada. ma olen nõus sellega, et meil oleks vaja Euroopa Liidu tasandil strateegiat ja koordineerimist, siis jällegi küsimus liikmesriikidele, mida teie sellest arvate kas te arvate, et see on hea mõte, kas teile meeldiks, kui teie tegevust Euroopa Liidu poolt koordineeritakse? sama küsimus ka Euroopa Komisjonile, kas te oleksite valmis seda koordineerimist tegema? ja kas te oleksite valmis ka seda ühisstrateegiat välja töötama? ja strateegia all ma pean loomulikult silmas siduvat strateegiat, mitte lihtsalt sellist kena paberit, millel mingit siduvat jõudu ei ole ning veel üks küsimus komisjonile. me kuulsime Concordi esindajalt väga konkreetseid ettepanekuid. kas te kavatsete nende ettepanekute osas midagi ka ette võtta? kas need ettepanekud leiavad kajastamist ka teie ettepanekutes? aitäh! proua Lövin ja siis härra Köörens. aitäh! minu kolleeg esitas kõik olulisemad küsimused juba ära. ma lihtsalt kordaksin seda küsimust, mille ma eelmise paneeli ajal esitasin. see küsimus puudutab arenguhariduse sisu. meetmete rakendamise osas ma ei pidanud silmas üksikisiku tasandit, vaid rohkem riiklikku tasandit Äh, teades, et me liigume globaalse ühiskonna suudas, et meil on vaja edendada globaalset kodanikuks olemise tunnet, siis tundub, et äh, meil tegelikult puuduvad institutsioonid konkreetsete volitustega, meil on olemas küll äh, ÜRO ja keskkonna, Euroopa Keskkonnaametid ja muud sellised organisatsioonid, aga aga meil on tõesti väga suuri tühikuid äh, rahvusvahelises valitsemises juhti-, vaadakem näiteks, mis toimub äh, Somaalias, mis toimub äh, rahvusvahelistes vetes, kus on alasid, mis ei ole üldse mingil moel hõlmatud. me, ma leian, et et see on arenguhariduse kontekstis üks väga oluline punkt pidades silmas järgmisi põlvkondi just. komisjon juhtis tähelepanu sellele, et praegu on mitmes vallas suur segadus ja seda ei saa parandada üksikisiku tasandil, seda tuleb teha institutsionaalsel tasandil. kuidas me saaksime olemasolevaid institutsioone arendada niimoodi, et me tõesti suudaksime kõiki neid probleeme lahendada, aitäh! härra Köörens, palun! suur tänu! teema on väga äh, lai äh, ja püüan selle kokku võtta kolmest punktist. kontseptuaalselt peaks olema väga ettevaatlik äh, arenguharidus ei peaks muutuma doktriiniks, ma arvan, et avalikkuse roll kodanikuühiskonnas Äh, ja, ja, ja riigi roll äh, avalikkuse ees seisneb selles, et avalikkusele antakse sõna, antakse võimalus äh, kõnelda, teisest küljest tuleb anda sõnavõttudele ka sisu, kui nüüd tõesti kodanikuühiskond aktsepteerib arenguhariduse platvormi, seda, seda parem, seetõttu peaksin oluliseks struktureeritud dialoogi, millele milles muide mina ja proua Keller oleme ka osalenud Euroopa Parlamendi esindajatega. volinik Piebalgs eh, rääkis ka, et Budapestis eh, toimub selleteemaline eh, konverents. nüüd kui rääkida Euroopa Liidu strateegiast, siis ma tahaksin öelda, et ka, küsida, et kas meil on piisavalt kütust äh, mootoris, kas me tahame mingisugust äh, tohutut moodustist, äh, kas seda finantseeritakse Euroopa Liidu eelarvest, liikmesriikide eelarvest või, või, või, või mõlema koostöös, me peame mõtlema sellele, millist lisaväärtust saab Euroopa Liit anda kaasfinantseerijana või finantseerijana, ma tean, et Euroopa Liit finantseerib Põhja-Lõuna Keskust, Äh, kakskümmend üks aastat tagasi, äh, olin ise selle loomise juures ning äh, võib-olla peaks teadlikkuse tõstmist, arenguharidust finantseerima Euroopa Liidu eelarvest, et tõesti avalikkus Äh, informeerida, see on kindlasti oluline roll ja see on poliitiline roll. teiseks, ma tulin tegelikult natukene hilinenult siia, ma ei tea, kas sellest juba räägiti, äh, hariduses on aga meil ka partnerid, ajaliselt on meil partnerid, partnerid lõunas ja kui me tõesti töötame välja mingisuguse strateegia, siis see peab mingisugusele alusele tuginema, näiteks Cotonou konventsioonile kus juba nähakse ette äh, kodanikuühiskonna edendamist, et sellest saaks uus kaasarääkija arengupoliitikas. kodanikuühiskonnast tuleb rääkida ka AKV e riikides ja meil on tõesti hädasti vaja äh, hädasti vaja, äh, kui me mõtleme finantseerimisele, kodanikuühiskonda esindavaid partnereid arenguriikides. meil peab olema äh, äh, võimalus äh, mingeid hoobasid kasutada nende, nende valitsuste puhul, kes sageli keelduvad meie ettepanekutest. nüüd oluline on ka AKV Euroopa Liidu kohustustest eh, kokkuvõtteid teha, vaadata, mis on juhtunud kodanikuühiskonna arendamisega. Eh, mul on ka eh, tunne, et, et, et, et siiani on mõtted jäänud üsna, selles valdkonnas üsna ähmaseks, seetõttu peame tunnistama endale, et tegevus on ebapiisav, kodanikuühiskonna arendamine on olnud ebapiisav, tuleb midagi teha ja, ja, ja kui me oleme kitsaskohad kindlaks teinud, siis tuleb leida ka vahendid nendest ülesaamiseks. aitäh, härra Köörens. ja nüüd anname võimaluse vastata komisjonile, kui nad seda soovivad, jah niisiis äh, kõik, äh, kes nüüd vastavad, saavad kolm minutit kõneaega. härra Schmidt? niisiis, härra Schmidt ei soovi sõna võtta ja läheme ekspertide juurde. kõigepealt proua Lapalainen, siis härra Huber, siis härra Hartmaier ja siis härra Stanovski. aitäh ma tahaksin vastata nendele küsimustele kohut-, kohustuste äh, kohta, ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite rolli, riigi rolli kohta, aga ma olen nõus ka sellega, mis puudutab üksikisiku rolli. Äh, iga üksikisik peab olema samuti selles äh, süsteemis kajastatud ja, ja seetõttu meil ongi vaja strateegiaid, kuidas me erinevaid kaasarääkijaid kaasame ning ma leian ka seetõttu, et Euroopa Liidul peab olema oma strateegia selles valdkonnas. on juba olemas terve rida erinevaid kokkuleppeid, aga meil on vaja poliitiliselt siduvat süsteemi, meil on vaja koguda kokku kõik need väga head näited, mis meil on loomulikult liikmesriikide poolelt tuleb siin täiendavusse väga oluline on äh, see, et, et me, me pea, peaksime silmas seda, mis hakkab juhtuma järgmise kümne-kahekümne aasta jooksul ja me ei saa lihtsalt äh, äh vana, vanaviisi jätkata. see on see, millele ma tahtsin tähelepanu juhtida. nüüd äh, Cotonou leping, ma olen täiesti nõus, et et kas nendes riikides on palju rohkem vaja kodanike ühiskonda äh, ja, ja seda me oleme ka rõhutanud, et tulevikus peab see roll olema suurem, samuti me oleme rõhutanud, et et on olemas ka üksikisikud, samuti on olemas riigid ja valitsused ning me peame leidma viisi, kuidas neid kõiki selles protsessis kaasata. ja Euroopa Liit peab andma oma osa selle strateegia väljatöötamisse, aitäh! nüüd härra Huuber, palun jah siin esitati üsna äh, palju küsimusi, äh, millest kõigile ma ei saa vastata, näiteks Euroopa Liidu strateegia või need vastastikused eksperthinnangud, aga ma olen nõus sellega, et meil on vaja teha koostööd Euroopa tasandil ja see töö peab siis täiendama seda, mida tehakse liikmesriikide tasandil. kui ma räägin Euroopa tasandil, ma ei pea silmas ainult Euroopa Liidu tasandit, vaid ka Euroopa Nõukogu tasandit, sest ähm, niimoodi me saame luua sideme äh, kodanike hariduse, hariduse ja inimõiguste vahel ja samuti saame niimoodi luua sideme ka haridusministeeriumitega. ja nüüd lähen üle prantsuse keelele äh, mul on hea meel, et, et kuulsin, et, et inglise keel ei ole ainus eh, Euroopa Liidu keel. räägin nüüd oma emakeeles. Eh, eelkõneleja eh, mainis siin väga olulisi elemente, nimelt finantseerimist. praegu on tõesti avaliku sektori finantsid suure surve all liikmesriikides ja Euroopa Liidus ka ja Põhja-Lõuna keskus on ka äh, Eh, seda kriisi juba tunda saanud, nii nagu härra Görens siin rääkis, võib-olla peaks kõne alla tulema kaasfinantseerimine, mina jagan tema seisukohta. Eh, eh, samuti on põhimõttelise tähtsusega see, et ehm, ta on tehtud palju Euroopa-Aafrika noorsoo platvormi edendamiseks. me oleme püüdnud välja töötada Euroopa mudeli alusel koostöövorme koos Euroopa Komisjoniga, aga tõsine pro-, meil on tõsiseid probleeme, nimelt osariike ei ole lihtsalt demokraatlikud ja väga raske on leida kodanikuühiskonna sõltumatuid organisatsioone, kellel oleks ka sõnaõigust. nüüd äh, arvestades teatud äh, muutusi äh, mõnedes riikides, võib kodanikuühiskonna toetamine siiski täiesti reaalseks muutuda, kui, kui tõesti need, need muudatused Aafrika riikides ka teoks saavad. suur tänu härra Hartmaier. Ehm, minu prantsuse keel on väga vilets, seega ma räägin inglise keeles, mis ka ei ole minu emakeel. Te rääkisite, äh, mainisite mitmel äh, puhul vastastikust hindamist, mis on välja toonud äh, erinevate riikide suurepärased kogemused, aga on, te rääkisite ka sidususe puudumisest ja see puudutab puudutab näiteks erinevate poliitikate sidususe puudumist Euroopa Komisjoni põllumajanduspoliitika, arengupoliitika sidemete puudumist ja meie näeme oma koduriigis täpselt sama eh, koordinatsiooni eh, sidususe puudumist eh, ei ole nii õnnelikus olukorras nagu, nagu Poola, kus haridusministeerium ja Välisministeerium asuvad kõrvuti paljudes riikides, nii, niisugused ministeeriumid üldse ei kõnele teineteisega. dialoogi puudumine, ressursside puudumine on tõsine probleem paljudel juhtudel. kõik ei ole niisuguses olukorras kui Holla-, nagu Holland ja Skandinaavia riigid, kus mm, võib-olla eraldatakse niisugusele valdkonnale rohkem vahendeid, kui, kui me Äh, harilikult oleme harjunud nägema rohkem koordineerimist, rohkem vahendeid, on olulised järeldused, äh, mida võib siis tänasest keskustelust teha. ja veel üks märkus hariduse sisu kohta. Äh, ma arvan, et et liiga palju rõhutatakse üksikisiku harimist Äh, ja hariduse struktuur kui selline on ära unustatud. haridus puudutab kogu, kogu ühiskonda ja, ja ja muide, ühiskonnas ongi selline suhtumine nüüd levinud, et üksikisik vastutab maailma muutu-, muutuste eest. selles on muidugi kokku lepitud, aga, aga ja see ei ole ka vale, aga üksikisik üksi ei saa kõige eest vastutada, see on minu meelest äh, struktuurselt vale lähenemine ning äh, tahaksin ka öelda seda, et haridus ei saa iial poliitika puudumist asendada. haridus, haridusele ei saa panna vastutust äh, muudatuste eest maailmas, haridus saab oskusi, teadmisi Äh, edastada, kaasa, äh, mis annaksid võimaluse inimestele osaleda muutuste protsessis, kuid haridusvaldkond üksi ei saa vastutada kõikide ühiskonna puuduste eest, see oleks haridusel liigne koorem. suur tänu! And uh, at last suur tänu, härra Hartmaier ja nüüd nüüd härra Stanovski Poolast, sellest õnnelikust riigist, kus Välisministeerium ja Haridusministeerium asuvad kõrvuti. jah, tõesti, kuidagi on see niimoodi läinud ja võib-olla sellepärast ma usungi, et hari-, arenguharidus ja arengukoostöö peaksid Euroopa kodakondsuse aluseks olema aga selleks tuleb veel mõnele olulisele küsimusele leida vastused. kõigepealt, kas me oleme valmis rääkima ühisest siduvast strateegiast? tahaksin korrata üle, et äh, me ei ole valmis äh, rääkima globaalsest ühisest siduvast strateegiast matemaatikas ja kui me kodanikuharid-, õpetust vaatleme, siis see on veelgi keerukam küsimus. me oleme oma naaberriikidega alustanud ajalooraamatute väljatöötamise debatti. Pa-, Poola, Saksa ühiste ajalooraamatute, ajalooõpikute väljatöötamist arutades, mitte ja eh, siin ongi see võtmeküsimus, kas me oleme valmis alustama kõnelusi haridusest, kui meie kõikide haridussüsteemid on erinevad, eh, mida mõjutavad eh, kohalikud omavalitsused, valitsusstruktuurid on erinevad riikides, haridust mõjutavad lapsevanemad. loomulikult oleks niisugune diskursus väga kasulik, aga kas me oleme valmis selleks? hariduse mõõtmiseks on olemas metoodika, kuid me ei ole seda rakendanud Euroopa tasandil. võtmetähtsusega on see küsimus, et kui tõesti me soovime midagi ühist välja töötada, siis meil on ju vaja partnereid, mitte ainult lõunas, aga ka vabaühenduste seas, eelkõige nende seas, kes reaalselt ka arengukoostööd teevad, mitte lihtsalt dokumente ümber tõstes, aga ühendust võttes nendega, kes kohtadel on tööd teinud. ja lõpuks küsimus millele tuleb vastus leida. kas me tõesti soovime, et kodanikud hakkaksid tegutsema? mitte nii, et me äh, anname ülesandeid valitsusasutustele, aga tõesti ootame näiteks koolidelt, äh, kes hakkaksid koostööd tegema kohalikul tasandil asutustega, koolidega, partneritega kusagil Aafrikas või, või Vaikse ookeani piirkonnas, kuid tõesti, siis selline globaalne koostöö muutuks kindlasti väga tõhusaks ja ma olen kindel, et äh, globaalhariduse hoidmine pidevalt äh, tähelepanu all aitab meil ka arenguharidust edendada. suur tänu härra Stanovskile ja nüüd lubage mul sõna anda ka võib-olla komisjonile, palun. I do not have to intervene. ma muidugi ei pea sõna võtma, aga äh, minu arvates esitati väga head küsimused, kõigepealt äh, meie poolt tuleb välja strateegia äh,, me äh, avaldame teatise äh, koostöö kohta äh, kohalike omavalitsuste ja valitseväliste organisatsioonidega, komisjon on seda teatist lubanud ja sinna me kaasame äh, ka arenguharjanduse küsimuse. ma arvan, et meie jaoks on prioriteediks Äh, soovitusi hakata rakendama, mis äh, uurimusest äh, välja tulid. ja ma olen täna kuulanud väga huvitavaid ja häid mõtteid, millega me ka edasi liigume. ma olen väga tänulik sellest slaidist, kus näidati strateegia jaotust, me oleme sellest täna väga palju rääkinud kas see nüüd on äh, teatise kujul äh, või äh, lihtsalt me läheme ja teeme selle ära, selle asemel, et teatist koostada, me peame selle otsustama, aga mina pooldan igal juhul teist varianti. Ähm, ähm, me peame vaatama, kuidas ähm, edasi liikuda, aga mis puudutab strateegilist lähenemist, eh, siis eh, see on õige lähenemine ja ma arvan, et me oleme kõik ühel meelel selles osas, mis tuleb ära teha. Eh, teine küsimus oli see, mida uus mitmeaastane finantsraamistik sisaldab, kui palju raha on ette nähtud, komisjon volinikuna ütles, et detsembrikuus me tegeleme selle küsimusega ja selle konkreetse valdkonna puhul äh, Äh, on kaks erinevat äh, osa, üks puudutab globaalharidust ning teine äh, koostööd kohalike omavalitsuste ja valitsusväliste organisatsioonidega ning siinkohal volinik Piibalks tahab välja tulla kahekümneprotsendilise suurenemisega selleks, et me saaksime rohkem ära teha arenguhariduse küsimuses. aga ma arvan, et te olete nõus sellega, et kuna arenguharidus on niivõrd oluline äh, Äh, ja väga oluline on see, et see liikmesriikide põhi äh, äh, õppekavadesse sisse viia, siis seda ei saa rahastada ainult Euroopa Liidu tasandil, ehkki me planeerime küll kahekümneprotsendilist rahade suurendamist, siis ma loodan, et te mõistate, et see ei ole ainus viis, kuidas seda projekti rahastada ja lõpetuseks, mis puudutab ühist õppekava, siis Äh, proua Keller, te küsisite, kas komisjon on valmis koordineerima seda kõike, jah, loomulikult alati, aga me ei tohi aega raisata ka teiselt poolt, ehk siis liikmesriikide poolt peab olema valmidus seda teha. ja siin öeldi väga õigesti, et kui vaadata teisi valdkondi, mida me arutame, Äh, siis äh, see tuleb kasuks, sest me räägime ju äh, formaalse õppekava integreerimisest, me peame olema realistlikud selles osas, kui kaugele me saame liikmesriike utsitada minema, aga ma räägin sellest kõigest oma kolleegidega ja, ja me vaatame, kuidas me edasi liikuda saame, loomulikult me võtame oma töös arvesse ka liikmesriikide poolt kogetut ja õpitut äh, Eh, kui me sügisel selle teemaga edasi läheme. aga kas meil saab olema siduv koostöö ja pidev koostöö, selle ma eh, pean praegusel hetkel natuke lahtiseks jätma, selle osas me peame veel konsulteerima. suur aitäh komisjonile, eh, ma arvan, et komisjonipoolseid seisukohti oli vajalik ära kuulata ja nüüd on ilmselge, et tegemist ei ole mitte ainult dialoogiga komisjoni ja liikmesriikide vahel, vaid Äh, Euroopa Parlamendi kohalike omavalitsuste ja äh, vabaühenduste kaasamine on samamoodi väga oluline. ma teeksin omalt poolt ka mõned märkused, ma arvan, et tegemist on olnud väga huvitava hommikupoolikuga, me oleme arutanud äh, mitmeid kogemusi ja näiteid selle kohta, kuidas me saaksime koostööd parandada. mul ei ole kahtlustki, et arenguharidus on võtmetähtsusega instrumendiks selleks, et Äh, tagada äh, kaasatud ja vastutustundlik äh, kodanikkond. Euroopa tasandi strateegia võiks olla ähm, välja töötada selleks, et rohkem kaasata kodanikke nii Euroopa Liidus kui arengumaades, selleks, et nad saaksid võtta vastutuse oma tuleviku eest mm, ning selleks, et oleks võimalik paremini jälgida äh, Äh, rahvusvaheliste kohustuste ja arengute kulgu. nagu te teate, siis äh, meil on vaja äh, konkreetseid poliitilisi tegevusi ning finantseraldisi arengu hariduse rahastamiseks ja seda ähm, arengukoostöö rahastamisvahendis, mis nüüd kokku lepitakse. ma Ähm, arvan, et see arutelu on tulevikku silmas pidades väga kasulik. mis puudutab Euroopa Parlamenti, siis me kindlasti vaatame, äh, kuidas oleks võimalik arenguharidust äh, järgneval aastal edasi viia. Äh, me tahame koostada dokumenti, mis võiks aidata mm, Euroopa poliitikaid selles valdkonnas parandada me oleme näinud seda, et äh, see võib olla küll raske, aga kui kõik osapooled koostööd teevad, äh, siis on konkreetseid äh, tulemusi võimalik tõesti ka saavutada. ja ma tahaksin lõpetada selle sessiooni tsiteerides Paolo Freiret, kes ütles, et haridus funktsioneerib kas instrumendina, mida kasutatakse ähm, noorema põlvkonna integratsiooni lihtsustamiseks äh, olemasolevasse süsteemi äh, või äh, sellest saab midagi, millega tagatakse vabadus, midagi, mille abil mehed ja naised saavad kriitiliselt toime tulla ja kriitiliselt suhestuda olemasoleva reaalsusega ning avastada, kuidas osaleda selleks, et oma maailma muuta. suur aitäh äh, kõigile neile, kes on kuulamisel osalenud, suur aitäh ka tõlkidele, suur aitäh kuulajatele ja ka äh, minu kolleegile, kellega me koos juhtisime seda koosolekut, aitäh!